kallid kolleegid tere tulemast meie komisjoni koosoleku teisele istungile meil oli väga pikk hääletamine täna hommikul ja see me võtsime vastu väga palju olulisi otsuseid nüüd lähme üheksanda päevakorrapunkti juurde eriline kesk, erilised on meie tähelepanu keskpunktis praegu laste vaesus, ebavõrdsus ja eelkõige laste vaesuse vähendamine on see päevakorrapunkt. nüüd annaksin sõna raportöörile, kes käsitleb neid teemasid, mis on väga suure tähtsusega meie komisjoni jaoks siin Euroopa Parlamendis. nüüd proua Zuber kuuest, palun, alustab ja palun piirduge viie minutiga oma sissejuhatuses. see oleks suurepärane lihtsalt, palun, proua Zuber. Eh, tere kõigile. kõigepealt tahaksin tänada kõiki organisatsioone, kes võtsid vastu eh, meie komitee kutse äh, muuhulgas Euroopa vaesuse vastu võitlemise võrgustik ja teised. kui me planeerisime tänast istungit koos sekretariaadiga, siis me leidsime, et tegelikult oleks väga otstarbekas ära kuulata need organisatsioonid, kes eh, tõepoolest tegutsevad praktikas, kellel on eh, andmed, statistikad ja täpne ülevaade, et me võiksime just neid ära kuulata, ära kuulata koos variraportööridega, selleks, et välja töötada ühiselt, millised on, peaksid olema selle raporti jõujooned minu kui Portugali raportööri jaoks on erakordselt oluline, et mul avanes võimalus selline raport kirjutada. Portugalis, riigis, mida ma kõige paremini tunnen, on tegemist olukorraga, kus iga kolmas laps elab vaesuses. olen rääkinud erinevate organisatsioonidega ja ma leian, et laste vaesuse küsimus ja laste küsimus tervikuna pole tegelikult eraldi vaadeldav üldisest sotsiaalsest olukorrast, kus, milles ühiskond elab. vanemate tööpuudus, puuduvad võimalused laste eest hoolitseda, puuduvad tervishoiu ja haridusteenused, tugiteenused nende ta on väga raske võita vaesus, võita, võidelda vaesusega ja need ei lihtsusta ka laste olukorda. seega me ei saa laste olukorda lahutada üldisest olukorras ühiskonnas. väga paljud ülevaated, äh, analüüsid näitavad, et kriisiolukorras on lapsed esimeseks ohvriks, nendeks, kes esimesena kannatavad. raporti ettevalmistamise käigus püüdsin rääkida võimalikult paljude organisatsioonidega, väga paljude nendega, kes tegutsevad äh, praktikalisel tasandil ja me kuulame neid täna ära ka kui eksperte möödunud nädalal äh, vestlesin ühe äh, Portugali organisatsiooniga, kes tegutseb Setubalis, Portugalis. Äh, see organisatsioon edendab sotsiaalset solidaarsust ja mulle öeldi, et kasvab nende vanemate arv, kes saavad miinimumpalka, miinimumtoetust miinimumsotsiaalset toetust ja emad ja isad on sageli kõrgema haridusega, nad saavad küll rahalist toetust, sotsiaalabi, aga nad on sunnitud just sellest abist elama, sest neil ei ole tööd. mulle öeldi ka seda, et samas ei ole probleem mitte ainult materiaalses vaesuses, toidupuuduses, vaid asi on suuresti ka selles, et puuduvad tulevikuperspektiivid, et nende laste vaimne tervis on ohustatud, nad põevad äh, psüühilisi kriise, nad näevad vaesust ja pingelist olukorda oma perekonnas ja neil ei ole, neil puudub võime tulevikus oma tuleviku eest seista ja võidelda. mulle öeldi selles lasteaias Setupalli linnas, et lasteaias räägivad lapsed omavahel Eh, sageli eh, niisuguseid mänge, mis seonduvad just töö otsimisega, näiteks lapsed ütlevad täna mängime seda mängu, et läheme tööturuametisse. seega eh, nad kogevad seda olukorda perekonnas ja mängivad seda lasteaias järele, selline on olukord, millega me peame täna kokku puutuma, selline on reaalsus ja minu arvates on oluline, et kogu poliitikavaldkond äh, teeks suunamuudatuse sellise olukorra vältimiseks. aitäh, proua Zuber. nüüd annan sõna meie külalistele. palun piirduge sõnavõttudesse viie-kuue minutiga see oleks lihtsalt suurepärane, sest siis on kõigil äh, võimalust ka arutelust osa saada. kõigepealt annan sõna proua Hainsforthile, kes on Eurochildist, palun. Thank you very much, madam chair um.... aitäh, proua esinaine ma tahaksin tänada selle võimaluse eest, et olen saanud tulla, tulla siia ja vahetada teiega oma arvamust äh, ja kogemusi seoses selle uue äh, raportiga ning see parlamendi arvamus on ülioluline meie jaoks, et selle teemaga edasi minna ja nagu proua Zuber juba ütles, siis Portugalis on üks kolmest lausest, kes tunnevad, et nad on sotsiaalselt tõrjutust, Euroopa Liidus on see üks neljast lapsest ning me kõik mõistame, et see vaesuse kogemine lapsepõlves mõjutab nende tulevikku väga suuresti, seda äh, seota-, seostatakse erinevate kehvade tulemustega ja see võib äh, ka äh, pikaajaliseks ja elukestvaks kogemuseks muutuda. nii et siis laste vaesuse tõrjumine on meie moraalne kohustus, aga sellele peab see olema ka meie poliitikate keskpunktis, me ei saa endale lubada seda, et me ei aseta selle oma poliitikate keskpunkti mina esindan siin Eurochildi, me oleme organisatsioon, kes töötab üle Euroopa Liidu kõikide lastega, meie liikmete hulk on väga suur, aga me keskendume sellele, et me suurendame laste õiguste, võimekuste, võrgustike võimekuste eh, tõhusust, need on siis võrgustiku eh, liikmed, kes tegutsevad siseriiklikult laste vaesusega tõrjumisega ja me oleme laiema eh, liidu osa, tegemist on kahekümne nelja võrgustiku Liiduga, kaasa arvatud eh, kõikide, kaasa arvatud kõik organisatsioonid, kes tegelevad lastega, samuti ka erinevate võrgustidega, kes tegelevad vaesusega, võitlemisega, eh, pea, eluasemepuudusega ja töökohapuudusega. me üritame Euroopa Komisjoni soovitusi täielikult rakendada, eh, mis on vastu võetud siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, meil on üleüldine konsensus selles osas, et laste vaesusega tuleb tegeleda, tuleb vaadata seda kõike laste perspektiivist ja meil peab olema kõikehõlmav käsitlus, nii et mina kasutan võimalust selleks, et ma tutvustan teile käsiraamatut, mida te olete kõik näinud. selle on meie liit äh, ette valmistanud äh, Eero Childi koordineerimisel, siin on erinevad uuringud koondatud, siin on erinevad praktikad ja uurimused, mis kajastavad komisjoni soovitusi. loodetavasti ammutatakse sellest ka inspiratsiooni poliitikategijate hulgas. on ülioluline, et me tunnistaksime seda, et laste vaesus ei ole vältimatu, see on poliitikatundlik teema ning isegi siis, kui meil raha on vähe, on võimalik äh, teha teatud valikud, meil on vaja poliitilist tahet, et selleks, et meil oleks pikaajaline selline perspektiivi, et me keskenduksime nendele probleemidele, mis on kõige olulisemad. nii kõik lapsed peavad saama oma võimeid täielikult ära edasi arendada. me oleme erinevaid aspekte välja toonud selle uurimuse juures ja räägin kõige olulisematest. kõigepealt meil on vaja integreeritult tööd teha, me peame minema edasi, me peame tegemist ei ole ainult raha küsimusega, vaid ka koolis paremad õpitulemused ja parem äh, tervis on mitmete faktorite kombinatsioon. tegemist on dialoogiga, meil on vaja erinevaid seisukohti mõista. kõige olulisem on see, et meil on vaja investeerida professionaalidesse, online-teenustesse, mida antakse erinevates kogukondades. paraku oleme väga mures selles osas, et keskendutakse taristutele, siin on jäänud, jäänud kasutamata võimalus võimalus muuta inimeste elu konkreetsemalt, eriti just nende elu, kes on kõige kehvemas seisus. ning teine iseloom siis heade praktikate juures on see, et tuleb las-, lapsi kaasata ja ka nende perekondi, on äh, võimalik lau-, lapsi ja perekondi vaesusest välja saada ainult siis, kui me koos nendega tegutseme nende nimel. siin on strukturaalsed teemad äh, ning inimesed võivad äh, siis äh, kehvade tingimuste lõksu langeda. me saame ainult seestpoolt asju muuta. mõlemad osapooled on olulised, see, kuidas koolitajaid koolitatakse, professionaale koolitatakse, avaldab pikaajalist mõju. me oleme veendunud selles, et tõelised tulemused tulemused on meie ees ainult siis, kui praktikud, poliitika tege-, tegijad, vanemad ja perekonnad mõistavad seda, millised õigused lastel on. kõige olulisem on see, mida proua Zuber enne mainis, et äh, lapsed äh, tunnevad ära, milline on nende identiteet, millised on nende võimalused, et noh, nad peavad saama teiste isikutega äh, suhteid luua ja nad peavad saama võimaluse ise oma tulevikku kujundada. see puudutab seda, kuidas me lapsi ühiskonnas mõistame, kuidas me neid käsitleme, kolmandaks on äärmiselt oluline meie käsiraamatu juures see, et me vaatame nii poliitikaraamistikku kui ka praktikat. me peame tõhusalt tegutsema, teema ja praegu meil Euroopa Liidus keskendatakse sotsiaalsesse ettevõtlusesse, innovatsiooni, see on väga hea, aga meil on vaja ka e, juhtimispoliitikaid e, selleks, et neid konkreetseid praktikaid ellu viia. teised kolleegid kindlasti keskenduvad nendele teemadele. lõpetuseks tahaksin ütelda, et mm, on olemas eh, Euroopa Parlamendi jaoks konkreetsed soovitused raporti koostamiseks. esiteks, eh, me tahaksime, et Euroopa Parlament avalikult toetaks kolmesambalist lähenemist komisjoni poliitikate ja soovituste juures, kõigepealt ressurssidele ligipääs, teenustes ning laste kaasatus. Va-, vaatamata sellele, et Euroopa eh, Ülemkogu siis toetab neid soovitusi, on praegu tehtav veel puudulik. mulle anti alguses kümme minutit ja loodetavasti ma jõuan veel ka need kolme soovitust mainida me peame laste vaesusele Euroopa Liidu tegevuskavades nähtavust juurde tooma, peame vaatama, kuidas see on seotud Euroopa Liidu majandus- ja rahandusliiduga ning meil peab olema konkreetsed poliitikad selleks, et laste vaesust vähendada, see peab olema siis hõlmatud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia üldiste eesmärkidega, komisjon peab andma konkreetsed ressursid selleks, et meil oleks ka soovituste jätkutegevus, mis oleks hea ja teostav, erinevate mõõdikute poliitikute väljatöötamine ja vaatamine, kuidas sotsiaalfonde kasutatakse selleks, et siseriiklikult olukorda muuta. me loodame Euroopa Parlamendi toetusele, on väga julgustav see, et esimest korda on hakatud laste õiguste töörühma looma ning loodetavasti regioonide komitee, nõukogu, Euroopa Parlament ja teised osapooled peavad seda alati oma prioriteedina, aitäh! aitäh! nüüd saab sõna Jekaterina Tšetšen UNICEF-ist. Teil on sõna, palun. Thank you very much, madam chair. aitäh, proua esimees, ma olen siin selleks, et äh, UNICEF-i esindada, meie asutus, mis on Firenzes, meil on ning meil on esitatud kakskümmend viis liikmesriiki kahekümne kaheksast. eelmise aasta lõpus äh, meie uuringute asutus avaldas uuringu, mis puudutab just laste saatust majanduslangusest. meie oma raportis panime järjekorda nelikümmend üks rikast riiki, tegemist on riikidega, mis on Euroopa Liidu või OECD liikmed ja me mõõtsime laste vaesuse kasvu kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani ja me nägime, et kõige rohkem kasvasid, kasvas laste vaesus nendes riikides, kus majanduskriis oli kõige suurema mõjuga nagu Kreeka ja Island, samamoodi nagu Itaalias, Hispaanias, kolmes Balti riigis ning ka Iirimaal ja Luksemburgis ning mingil määral ka Prantsusmaal ja Ungaris. me nägime, et neljakümne ühes riigis kaks koma kuus miljonit äh, last on vaesed ja me panime paika ka vaesuse piiri, me kasutasime relati-, relatiivset vaesuse määra kahe tuhande kaheksandal aastal ning me eh, hindasime juurde veel ka inflatsioonimäära, nii et võrrelda võrreldavaid asju. me nägime, et ebaproportsionaalselt eh, palju kannatasid vaesuse all eh, need lapsed, kes olid üksikvanematega või väga suurtest perekondadest või siis neil oli migratsioonitaust me vaatasime ka, kuidas kriis mõjutas noori inimesi ja me nägime, et viieteist kuni kahekümne nelja aastate jooksul hulgas on tööpuudus väga palju kasvanud, eriti just Lõuna-Euroopa riikides. peale selle me analüüsisime ka kriisi mõju ka nende äh, teguritega, mis näitavad heaolu ja me nägime, et ebaproportsionaalselt palju Äh, oli siin suurenemist just julgeoleku, turvalisuse, stressiga ja jällegi Lõuna-Euroopa riikides, Kreekas ja Küproses olid need näitajad eriti suured, samamoodi nagu ka Türgis, Itaalias, Hispaanias. me nägime ka, et nendes riikides, kus kriisi mõju oli kõige suurem majanduslikus mõttes, sotsiaalsed mõjud olid kõige suuremad see tuli eriti välja just töötud, tööta perekondades ja me nägime, et leibkondade sissetulekud kasvasid, langesid kõige rohkem ja samamoodi ka noorte tööpuudus sellistes perekondades tõusis kõige rohkem. me vaatasime ka kulutusi ja me nägime, et isegi kui sotsiaaltoetuste kaks välja kasvat-, makstud summad kasvasid Euroopa Liidus sellegipoolest, lastele ja peredele makstavad toetused vähenesid, mis tähendab seda, et sellel ajal, kui lastel oli kõige rohkem vaja toetust, siis tegelikult nendele seda toetust ei tagatud ja seepärast on meil palju rohkem vaja pöörata tähelepanu perekondadele. meie uuringu ajal tuli välja, et me peame lapsed panema öö, äh, oma majanduslanguse poliitikate keskmesse selleks, et neid kaitsta. me ei pea küll võib-olla isegi kulutusi mitte suurendama, aga vähemalt öö, äh, jätma selle samale tasemele kui enne kriisi, nii et UNICEF-i sõnumiks on see, et me peame hoolitsema selle eest, et lapsi ei kasvata, unustataks rasketel majanduslikel aegadel ja parematel aegadel peame me investeerima lastesse selleks, et kui uuesti tuleb kriis, siis lapsed ei jääks ajale jalgu. aitäh! tegin lühidalt. Thank you very much! aitäh! järgmisena saab sõna proua Smolinski, Save the Children, palun. Hello, good afternoon, thank you very much aitäh, tere pärastlõunat, aitäh, et olete korraldanud selle arvamuse vahetuse erinevate osapoolte vahel ja rääkida sellisest tähtsast küsimusest nagu laste vaesus ja aitäh, et te ka Save the Children'i kutsusite. ma kõigepealt äh, tutvustaksin meie tööd ja seda, mida me oleme teinud selleks, et võidelda laste vaesuse vastu täpselt samamoodi, nagu toon välja siis ka meie põhilised soovitused Save the Children loodi tuhande üheksasaja, tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal ja praegusel hetkel me oleme keskendunud ÜRO laste õiguste konventsiooni rakendamisele. Euroopas on meil kolmteist riiklikku liiget ja me kõik töötame Euroopa Liidu tasandil lastekaitseprogrammide rakendamisega eelmisel aastal me koostasime raporti, mis puudutas vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. ja selles raportis me soovime tõsta teadlikkust laste vaesuse mõjude kohta, aga samamoodi tahame me ka mõttemaailma muuta ja me tõesti soovime, et rohkem investeeritakse meie soovituste rakendamisse tahame välja tuua selle, et igas riigis on vaesuses lapsi, ka tõrjutud lapsi, ka nendes riikides, kus SKT on kõrge, see tähendab seda, et äh, laste vaesusevastane võitlus on poliitiline valik. ja see tähendab ka seda, et meil on vaja eelarvevahendeid selleks, et riiklikul tasandil lastekaitsepoliitikaid rakendada ja meie uuringust tuli välja, et kriisi ajal on laste olukord halvenenud ning kõige äh, rohkem puudutasegi just kõige haavatavamaid äh, ühiskonnarühmasid. tegemist on mitmedimensionaalse vaesusega, esiteks on neil vähe võimalusi saada juurdepääsu võimalustele, äh, meil on erinevad tegurid selle jaoks, kuidas defineerida vaesuses lapsi võib-olla ei ole lastel toitu, äh, riideid, äh, aga teiselt poolt võib-olla nad tõrjutud, nad on ühiskonnast eemal, neil ei ole võimalik käia koolis või lasteaias ja laste jaoks on väga tähtis ka see, et nad võib-olla ei ole võimelised äh, osalema sotsiaalsetes ja kultuuriüritustes ja tunnema siis, et nad on tõrjutud. näiteks Soomes äh, avaldati eelmisel nädalal uuring laste vaesuse kohta ja seal öeldakse, et madala palgaga perekondades lapsed peavad loobuma oma hobidest, nad ei ole võimelised osalema erinevatel üritustel, mida korraldatakse koos sõpradega ja võib juhtuda, et neid kiusatakse koolis või lasteaias just nende perekonna rahalise seisu pärast nii et vaesuse mõjud lastele võivad olla väga dramaatilised ja jäta jälgi kogu eluks. isegi üks aasta vaesuses elatud on lapse jaoks väga pikk aasta. ja kasvav vaesus tähendab seda, et äh, lapsed ei saa oskusi, mis on neil vajalikud, mis äh, aitaks neil hiljem vaesusest välja tulla ja laste vaesus võib tähendada ka seda, et nad jätavad kooli pooleli või nad ei leia enam hiljem ka tööd eelmisel nädalal Hispaanias ähm, avaldati uuring hariduse ja vaesuse kohta ja seal analüüsiti so sotsiaalseid kooli ja perekonnategureid, mis puudutavad just töö leidmise võimalusi ja toob väga selgelt välja selle, kuidas töö leidmise võimalused on seotud perekonna vaesusega. kuidas võidelda laste vaesuse vastu? meie jaoks kõige parem viis ähm, on äh, investeerida ja rakendada soovitusi. me näeme Euroopa Liidu liikmesriike, mis praegusel hetkel rakendavad poliitikaid, mis on meie soovitustega kooskõlas ja nendes riikides laste vaesuse määrad on madalamad, nii et me näeme, et tegemist on väga võimsa vahendiga aga rakendamist Euroop-, riiklikul tasandil tuleb jälgida ja seda võiks muidugi näiteks ka Euroopa Komisjon toetada. siis riigi sekkumine kvaliteedijärelevalve on väga tähtis. kuid kui pal-, tõhusad on need äh, meetmed, see oleneb kõik sellest, kas nad on otseselt lastele suunatud. meie usume, et äh, investeerimine Euroopasse peaks alguse saama investeerimisest lastesse, meil on tõesti võimalik siin lisandväärtust tuua, meil on tõesti väga suuri Euroopa tasandil probleeme ja näiteks uus investeeringute kava pakub väga palju võimalusi, kui see oleks paremini seotud lastesse investeerimisega. sotsiaalne tervitus ja laste vaesus võib lõppeda väga suurte kuludega ühiskonna jaoks tulevikus. ja väga tähtis on ka vaesuse juurtega, sotsiaalse tervituse juurtega ning diskrimineerimise juurtega võidelda. seda on kõige paremini võimalik teha just ennetavalt, nii nagu ka selles, nendest soovitustest välja tuli. lapsi tuleks vaadata kui kõige tähtsamat küsimust, lapsed ei tohiks olla kuluks, vaid peaksid olema investeeringuks ja oma viimases slaidis on meie põhilised soovitused Euroopa Liidu institutsioonidele. me usume, et nüüd on tõesti väga õige hetk, et Euroopasle ja kõigile lastele positiivne sõnum edasi saata. ja näiteks need kahe tuhande kahekümnenda aasta alleesmärgid laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks on väga head peale selle peaks ähm, kõikides Euroopa majandusjuhtimise dokumi-, poolaasta dokumentides olema ka lastesse investeerimise soovitused. peale selle oleks meil vaja ka tegevuskava samamoodi nende samade soovituste rakendamiseks ja me peaksime ka sisse viima laste vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse hindamise allkriteeriumid, äh, mis on samamoodi väga selgelt välja toodud lastesse investeerimise soovitustes meie jaoks on väga tähtis, et neid tegureid valitaks välja ja töötataks välja koostöös laste ja noortega. näiteks eelmisel aastal Itaalias viidi sisse laste vaesuse tegurid ja nende väljatöötamisel kaasati ka lapsed ja noored. ning lõpetuseks, aga see ei ole vähem tähtis, meie leiame, et laste kaitsmine vaesuse eest ja investeerimine lastesse peaks olema ka väga tähtis, kui Euroopa Liit äh, laste õiguste hartaga liitub. nüüd proua Jonesile sõna Euroopa vaesuse vastasest võrgustikust, palun. The floor is yours, madam Jones. proua Jones, palun uh,. Thank you very much and thank you very much aitäh, ma tahaksin tänada teie komisjoni ja proua Zuberit, et mind kutsuti siia kuulamisele sõna võtma. kõigepealt ma tahaksin kiiresti meie võrgustikku tutvustada tegemist on äh, võrgustikuga, kuhu kuuluvad erinevad äh, vaesuse vastavad vabaühendused äh, nii kohalikul tasandil ja sinna kuulub, kõnelejad katkestatakse. esinaine ütleb härra Martin, me üritame teisse suhtuda väga viisakalt ja teie peate samamoodi käituma ka meie külaliste ja teiste parlamendiliikmete suhtes, aitäh. Sauf madame le président, j'ai toujours ma peaksin ütlema, et äh, mul on paar muudatusettepanekut äh, ja samamoodi nagu täna hommikul toon välja samad äh, ettepanekud. Madam Jones proua Jones, palun. aitäh jah, tegemist on vaesusevastase võrgustikuga ning me osaleme ja tahame kaasata neid inimesi, kes tunnevad vaesust ja tahame neid kaasata erinevatesse protsessidesse, menetlustesse, mille abil on, oleks võimalik vaesust välja tõrjuda. sinna kuuluvad erinevad eh, rühmad, aga me leiame, et laste vaesus on meie prioriteediks, samuti me oleme ka põhitegijaks eh, Eurochildi tegevustes. tahaksin kõigepealt alustada selleks, miks meie arvates on ülioluline hetk kätte jõudnud seda kõike teha laste vaesus on aina tõusus, me kuulsime statistilisi andmeid selle kohta täna, aga me peame vaatama ka pikaajalisi trende, me kaks kolmandikku liikmesriikidest on sellised, kus laste vaesus kahe tuhande kaheksandast aastast tõusnud, me peame erisustele tähelepanu pöörama, sest Ungaris näiteks on meil nelikümmend protsenti, Lätis viiskümmend protsenti ja Bulgaarias ja Rumeenias samuti ning see ohustab Euroopa ühtekuuluvuse põhimõtteid. lapsed on ohus, aga samuti on küsimus selles, et nende võimalused vähenevad täiskasvanutena niimoodi, sest on üsna selge, et lapsed, kes on vaesed, kasvavad ka vaesteks täiskasvanuteks, see takistab nende arengut, nii nagu rõhutas ka proua Zuber. ühiskond kaotab sellega ja see ohustab meie sotsiaalset ühtekuuluvust, see suurendab sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid, kui lapsed ei saa oma potentsiaali täielikult välja arendada me leiame, et peab selgelt välja ütlema, et tegemist on põhiõiguste küsimusega. kui ühiskond ei suuda anda põhiõigusi ja see on viinud selleni, et meil on ka sotsiaalse leppes mõrad, tegemist on ka leppega ja me peame eh, tegema koostööd ning äh, lapsed vaesed, kas, vaesed lapsed kasvavad vaestes perekondades, me peame vaatama ka perekondade vaesuse küsimust, aga me ei saa kuidagi äh, kahe silma vahele jätta seda, et lapsed on õigust, äh, neil on oma õigused ja laste õigused on põhiküsimuseks. me peame Euroopa Liidu tasandil tegema äh, edusamme, meil on head raamistikud poliitikate osas olemas selleks, et soovitusi rakendada, aga neid ei ole veel siiamaani rakendatud ja me ei näe mingisugust nähtavust ega poliitilist tahet praegustes Junckeri Junckeri suunistes selles suunas, võttes arvesse, et meil on Euroopa kakskümmend kakskümmend vaesuse eesmärkides väike tagasilöök äh, toimunud, see on edasi äh, lükkunud ühe aasta võrra ja ohukt on selles, et äh, vaesuse osas me kukume täiestikult läbi. teiseks ma tahaksin ütelda, et me peame selgelt välja ütlema, et me peame süsteemsele lähenemisele keskenduma, me peame vaatama, millised on strukturaalsed põhjused laste vaesuse osas, ebavõrdsus ning ressursside ümberjagamise puhul on ülioluline aspekt laste vaesuse küsimus küsimuse juures. ja kui me sellega ei tegele, siis me tegeleme ainult üksikute lahendustega. me ei tohiks perekondasid süüdistada ja ütelda, et saab lahendada küsimusi ainult üksikute toetuste kaudu. me peame vaatama kõike suuremas kontekstis, ebavõrdsuse liikmesriigiti Euroopa Liidus on väga suuri erisusi ja lahknevusi ja see on viinud selleni, et ebavõrdsus on suurenenud ligi pooltes liikmesriikides ja kui me vaatame, mis on selle põhjused, siis osaliselt proua Zuber juba tegeles sellega. kõigepealt, kuidas palkade küsimus on äh, lahendatud, kuidas see on jagatud? Äh, vaesus ja tööpuudus on suurenenud pidevalt ning Ühendkuningriigis üle viiekümne protsendi töötavatest perekondadest, kes on vaesed, äh, omavad kedagi, kes tööl käivad, aga tööl käimine ei lahenda küsimusi ning tasakaaluks sellele sotsiaalkaitsesüsteemidega toimuv, siis ka siin ei ole lõhet kuidagi täidetud. OECD kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ebavõrdsuse raport näitas meile seda, et sissetulekud on vähenenud, aga probleem on ka selles, et ähm, süsteem ei ole vastavalt reageerinud ja see ongi meie puudujääk. me ei ole suutnud tagada seda, et kaitsesüsteemid madalaid sissetulekuid kuidagi toetaksid. me peame parimatelt õppust võtma, vaatame, kes on siis paremaid tulemusi saavutanud ja miks, millega nad on seda teinud. me peame vaatama kriisi mõjusid, siin on ka raportis UNICEF-i ja Save the Children, Children äh, raportis on see raportit välja toodud mõningad aspektid ja see on väga oluline see, et me keskenduksime rohkem sellele, et sotsiaalkaitset ja miinimumtoetust tuleb toetada. me peame tunnistama seda, et mõned lapsed on rohkem ohus kui teised ja seetõttu on üliolulised universaalsed süsteemid. me räägime suurtest perekondadest, lastest, kes on väga rasketes oludes, aga samuti ka eh, saatjate alaealisi, sisserändajaid, samuti lapsi, kes kannatavad diskrimineerimise all, nagu näiteks roomad. majanduslik avalik äh, rändlus, kui näiteks vanemad peavad Lätist mujale tööle minema, paljud vanemad jätavad oma lapsed kodumaale maha siis, kui nad lähevad välismaale töötama, see on ülioluline küsimus, millega tegeleda. ning lõpetuseks, mina leian, et kõigepealt on poliitiline tahe, see on kõige olulisem, me tahame rõhutada, et oli poliitilist tahet, on vaja tegevuskava edasiviimiseks, selleks et tegeleda vaesuse, tööpuuduse ja laste vaesuse küsimusega, see peab olema meie Euroopa poolaasta üks osa, seal peavad olema konkreetsed soovitused, tulemused, me tahaksime, et rakendamine ja mõõdikute tulemustabel oleks arvesse võetud, meil peab olema teekaart selleks, et lastesse e, investeerimise soovitusi oleks rakendatud. me tahaksime, et meil oleks süsteemaatiline e, rakendamine ja süsteem, me peame vaatama seda, kuidas me saame toetada e, kogu elutsükli ajal eluväärset sissetulekut, meil peavad olema standardid väärika eluväärsete palkade puhul, miinimumpalk ja nii edasi aga samuti siin on nagu kaks tasandit, äh, sissetulekud ja palgad, need peavad kogu elutsükli jooksul andma meile konkreetset palka ja me samuti progressiivsed äh, maksusüsteemid äh, ning teenused, millel peab olema ligipääs, meil peab olema pers-, isikustatud integreeritud tugi, kui me tahame, et lapsed ja perekonnad saaksid laste vaesusest üle. ning tahaksin rääkida ka osalusest osalemine on väga oluline, me peame leidma mooduseid, kuidas lapsed ja noored inimesed saaksid protsessi osaks muutuda, asi ei ole ainult äh, nende äh, konkreetsete eluplaanides, vaid äh, nad peavad muutuma poliitilisteks tegijateks, keda kuulatakse ära nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. aitäh, proua Jones ja nüüd annan sõna meie viimasele külalisele, kelleks on Conny Reuter Solidarist, palun. aitäh! mul on väga hea meel meesterahvana rääkida sellest äh, küsimusest, sest siiamaani on ainult naised rääkinud, äh, sellest ei ole, aga ainult naiste küsimuse tegemist ei ole nii-öelda pehme küsimusega suur tänu, et mind kutsusite ja ma arvan, et me räägime siin tõesti sellest, kuidas võidelda nende probleemide juurte vastu ja rääkida ka üleüldiselt sellest probleemist. nüüd siin läksid slaidid liiga kiiresti edasi. siin on mõned näited äh, nendest organisatsioonidest, mis võitlevad Saksamaal ja Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis laste vaesuse vastu ja olen täiesti veendunud, et siin on teisi veel ka, jah, Austria näiteks, mitte kõik organisatsioonid ei tee siin blablad, vaid tõesti teevad ka midagi ära ja nad võitlevad just nendes riikides, kus on väga suured kärped ja meil on tõesti väga suuri probleeme laste vaesusega kõikides riikides, ka nendes riikides, mille puhul öeldakse, et nad on tegelikult edukad riigid, nagu näiteks Saksamaa. minu kolleegid juba ütlesid, et tegemist on sotsiaalse küsimusega, sellepärast et äh, laste vaesus on nii-öelda nimekirja lõpus. kõik saab alguse ebavõrdsusest, siis järgneb äh, tõrjutus, vaesus ja mingil hetkel va-, perekonnad elavad vaesuses ja lapsed kannatavad kõige rohkem, lapsed ja naised, keda kõige rohkem see olukord puudutab. ja küsimus on, et kuidas sellest välja tulla, siin on poliitilisi lahendusi, aga sotsiaalteenuste pakkujad ja haridusasutused, vaba aja veetmise võimaluse pakkujad, sotsiaalteenused, Nemad peavad leidma lahendusi selleks, et äh, lapsed sellest lõksust välja tuua. tegemist on väga ohtliku lõksuga ja kui rääkida psühholoogidega, siis saate teada, mis on olnud, äh, millest on lastel elu alguses puudu, enne kui nad lähevad kooli, näiteks kuueaastaselt. ja see, millest on neil sellel ajal puudu, seda on väga raske hiljem heaks teha, nii et tõesti me mitte ainult ei uuri neid küsimusi nagu siin UNICEF, vaid me üritame leida lahendusi nende jaoks, kes on probleemides, sellepärast et tegemist on ühe kõige pakilisema probleemiga. meie jaoks, Solidari jaoks, me võitleme sotsiaalse võrdsuse eest ja meie jaoks on kõige tähtsam see, et probleemi vastu võideldakse tööhõiveprobleemidega võrreldes ja teie tööhõivekomisjon siin Euroopa Parlamendis olete tõstatanud nii tähtsad küsimused nagu töötajate lähetamise direktiiv, sotsiaalfond ja nii edasi, võib-olla oleks väga huvitav kõikidesse nendesse valdkondadesse kaasata ka öö, küsimus, et mis on sotsiaalne mõju, kuidas see mõjutab laste ja perekondade elu ja millised poliitilised tegevused üleüldiselt mõjutavad tööhõive olukorda Euroopas meil oli see suurepärane programm nagu need nulltunnilepingud äh, ja paindlikumad tööajad ja kõik need arutelud, mida on siin peetud ja ka ametiühingutes ja vabaühingud, organisatsioonides selle kohta, kuidas eraelu ja tööelu paremini ühitada. see kõik on tegelikult nüüd kadunud, sellepärast et tänane töömaailm on selline, kus äh, töö ja pereelu on üha vähem võimalik ühi-, ühitada see mõjutab eriti just laste, naiste ja laste olukorda. mida tuleks, kuhu tuleks investeerida? haridusse investeerimine on asi, millega ollakse tavaliselt nõus ja ma loodan, et seda arutatakse ka siin komisjonis. mida see tähendab, et kui resolutsioonides ja suurepärastes kõnedes räägitakse, et on väga tähtis investeerida haridusse, aga kui tõesti investeerimiseks läheb, siis liikmesriigid vastutavad neil, kas ei ole vahendeid või nad ei taha neid vahendeid investeerida, sellepärast et kui neil on vaja eelarve saada tasakaalu, siis äh, investeeringud haridusse on pigem kulufaktor ja troika poolelt mitte keegi ei küsi näiteks, et mis on poliitiline tagajärg. kõik ütlevad, jah, me peame võitlema laste vaesuse vastu, üleüldiselt vaesuse vastu, aga üleüldised poliitikad, mis välja töötatakse, ei ole äh, seda lähenemist toetavad ja see on just see, miks äh, äh, populistid, parem- ja vasakäärmuslased leiavadki äh, kasvulava oma vaadetele. ja tõesti, me peaksime võimalikult vara alustama ka poliitilise hariduse andmisega, tegemist peaks olema sammuga, mida kõik toetavad ja leiavad, et on tähtis, tehakse ja väga tähtis on teha ka poliitilisi valikuid selle kohta, et kuhu investeerida. jah, meie koolisüsteemid ei lase ei ole sellised, et lastel oleks alati nendele juurdepääs. nii et avalik haridus ja selles investeerimine on tõesti kõige parem investeering. ja lõpetuseks tahaksin veel tõstatada ühe küsimuse, mis on väga tähtis, kui te, kui me räägime laste vaesusest, siis me peaksime mõtlema ka äh, selle olukorra peale, milles on äh, sisserändajate lapsed, neil on tihti kas illegaalne staatus neil või siis ebastabiilne staatus ja neil on väga raske saada kooliharidust ja sellepärast on mul väga hea meel see Natalja Kriisbecki resolutsiooni ettepanek, sest kui me räägime tõesti sellest ahela lõpust, eh, siis laste vaesus ja eriti just migrantidest laste vaesus on üks parimaid näiteid ebavõrdsuse kohta Euroopas, aitäh! Uh... aitäh, proua Lämä. aitäh, ähm, härra, proua esinaine, kallid kolleegid, ma tahtsin kõigepealt välja tuua, et meil on kõigil äh, vaja rääkida vaesusest aga meil endal on väga kõrge palk ja me peaksime pöörama tähelepanu sellele, mis me üt-, räägime meil on väga suured privileegid siin ühiskonnas ning muus osas lapsed, kellest me räägime, on need lapsed, kes kuuluvad kolmandasse põlvkonda, kes Euroopa ülesehituses ja üleilmastumises ja nemad on selle ohvrid ennekõike, miks, sellepärast et see üleilmastumine ja selline Euroopa ülesehitamine on äh, kõik vallandanud ning me oleme üles ehitanud kõik juba kaks äh, sajandit ja sellele mainis ka proua Zuber ehm, ja see on alguse saanud üheksateistkümnendal sajandil, vaesuse määr on praegu vastuvõetamata, üksikisikud ja eriti ka lapsed, nende vanemad eh, on olukorras, et nende perekonnad on, eh, on kehvas seisus ning eh, kõikide süsteemide ümberkorraldamine, mis olid juba enne olemas pärast sõdasid, millele siis äh, liitus Euroopa Liidu ülesehitamine, nii et jah, tuleb käsitleda laste vaesuse teemat, aga me ei peaks ennast ähm, eksiteele ajama, me peaksime kindlasti tegelema küsimusega ning äh, rii-, liikmesriigid peaksid oma öö, poliitikaid ise öö, rakendama, meil ei vaja direktiive, et seda teha. praegu oleme me üleilmastumise ohvrid ning öö, keegi mainis siin juba seda, et öö, see, me ei tohiks kuidagi takistada enam kadunud põlvkonna edasiarenemist. aitäh, proua Soidrova, palun Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za tu studii. aitäh, proua esinaine, ma tahaksin teid tänada eh, selle uurimuse eest, kus räägitakse laste vaesusest, Tšehhi Vabariiki mainitakse samuti selles uurimuses ning mina leian, et see uurimus äh, on toonud välja väga väärtuslikke külgi, eriti siis, kui räägitakse sellest, et tuleb äh, ebasoodsas olukorras äh, rühmade, inimrühmade olukorda parandada, nende haridusse investeerima. minu kolleeg siin enne mainis, et liikmesriigid on pädevad antud teemade puhul ning mina leian, et neil on rahastused olemas kuid äh, mina ei leia, et liikmesriigid oleksid vastutavad vaeste inimese olukorra eest. Tšehhi Vabariik on toetanud näiteks töökohtade suurendamist ja teinud seda tänu Euroopa Liidu toele. nii et tegemist on liikmesriikide vastutusega, nemad otsustavad seda, kuidas nad käsitlevad laste vaesuse teemad. vastab tõele, et laste vaesus on tõkkeks nende tulevases elus, on äh, tõendatud, et ebasoodsas olukorras äh, laste öö, äh, et ähm, kukuvad ähm, koolidest välja, see on palju tõenäolisem kui teiste laste puhul ning äh, meil, kui siis äh, äh, teisese haridussüsteemi puhul on näha, et vaesema taustaga lapsed ei suuda siis teise astme haridust omandada. vastab tõele, et vaesed lapsed saavad tulevikus olema ka vaesed vanemad ja me peaksime mõtlema toetavatele süsteemidele, haridussüsteemid on aga kõige võtmeks. Euroopa Liidus äh, on näha, et haridussüsteemid aitavad nendest tõketest üle saada ebasoodsas olukorras laste puhul, nii puudu, puuetega laste puhul, aga samuti ka vaestest perekondadest pärit laste puhul. millised võiksid olla lahendused? lahendus on selles, et me aitame lapsi, koolid peaksid äh, õpilasi toetama, nii et nad äh, keskkooli saaksid lõpetada, nii et nad siis hiljem saaksid end tulevikus leida head töökohad. ma ootan suure huviga seda raportit, sest ma leian, et tegemist on väga olulise raportiga ma leian, et haridussüsteemi ja peab jääma liikmesriikide pädevusse, on li-, Euroopa Liidul olemas eriinstrumendid, millega lapsi aidata, nii et nad sotsiaalsest tõrjutusest välja saaksid. aitäh, proua Morvai, palun. köszönöm szépen, megdöbbentő azt hallani, hogy az Európai Unió on šokeeriv kuulda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Liidus laste vaesus suureneb ja seda suurel määral. ma olen nõus, et me peaksime keskenduma tõesti selle nähtuse põhjustele. ma ei tea, kas te olete mõelnud selle peale, et võib-olla Euroopa Liit ise võib olla vaesuse suurenemise põhjuseks, sest vaesus peaks olema kolmanda maailma äh, fenomen, aga nüüd me näeme, et Euroopas endas vaesuse arvud tõusevad. kas ei ole nii, et see üleilmastumine, see uus liberaalne süsteem, kus äh, hargmaised ettevõtted ja pangad valitsevad ja neid toetavad poliitiline eliit ja oligarhid, et kogu see korrumpeerunud süsteem, mis on Euroopa Liidu vundamendiks, ongi vaesuse põhjuseks. kaasa arvatud ka laste vaesuse põhjuseks ja ka üleüldiselt ka täiskasvanute vaesuse põhjuseks. ma ei tea, kuidas saab teha vahet laste ja täiskasvanute vaesusel mul on mõned küsimused äh, ka külalistele, ma ei tea, kuidas sellele probleemile läheneda. lapsi kasvatatakse perekondades, kui hästi läheb, tihti on neil ainult üks vanem, mis on veelgi hullem olukord, sest vaesuse risk on siis veelgi suurem. ja isegi, kui lapsel on nii ema kui isa, siis tegelikult vanemad ohverdavad kõik selleks, et äh, lapsi toita, nad kooli saata ja kõiki lapse vajadusi täita. nii et äh, laste vaesus ja täiskasvanute vaesus on tegelikult kattuvad äh, probleemid. minu küsimus on, et kuidas teha vahet sellele, et milliste vahenditega võidelda laste vaesuse vastu ja nende vahendite vahel, millega võidelda täiskasvanute vaesuse vastu. kui vanemad ei oleks vaesed, siis lapsel ei oleks ka probleeme. siis ebavõrdsused, siin mainiti ka Ungarit ja öeldi, et laste vaesus on nelikümmend protsenti, mis on täiesti šokeeriv number minu jaoks, ma tahan teada, kust on pärit teie allikad, aga võib-olla see number on tõesti õige kuidas on võimalik, et riik, mis on olnud Euroopa Liidu liikmesriik kümme aastat, et äh, sellisel riigil on äh, vaesuse määr, laste vaesuse määr nelikümmend protsenti, kuidas on see võimalik? kas sellepärast, et meil ei ole äh, õiglast palka? Ähm, ja üleüldiselt, kui me räägime õiglasest palgast, ähm, siis meil on inimesi, kes töötavad tööstusettevõttes, saavad kakssada, kakssada viiskümmend eurot kuus, medõed, kes ka öösiti tööd teevad, teenivad kolmsada, kolmsada viiskümmend eurot kuus. mida öelda Ungari vanematele selle kohta, et kuidas võidelda laste vaesuse vastu, ma arvan, et me tõesti peaksime juurtega võitlema selle asemel, et siin mingeid selliseid pseudodebatte pidada eile kuulamisel ma esitasin küsimuse ühele Ungari lapsevanemale, küsisin, miks nad on vaesed ja nad ütlesid, äh, et pankade šokeerivad ebaõiglased kohtlemised ja ka madal palk sundis neid äh, aastatel kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kolmteist maksma tagasi laenu umbes kolm korda nii palju, kui nad olid laenu võtnud. ma kutsusin mõned teist ka sellele kuulamisele, kahjuks te sinna ei tulnud, nii et ma arvan, et me peaksime just vaestelt inimestelt, vaestelt lapsevanematelt küsima, et miks nad on vaesed ja nad räägivad teile, nad räägivad teile, et pangad on nad paljaks röövinud. ja siis peaks Euroopa Liit hakkama mõtlema lahenduste peale. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Žitnanska. Ehm, aitäh, aitäh võimaluse eest äh, rääkida sellest küsimusest. aitäh ka meie kõrgesti austatud külaliste ettekannete eest. väga palju on räägitud siin vaesuse põhjustest ja tagajärgedest, aga kui me räägime vaesusest, siis see ei tähenda seda, et me mõtleme ainult materiaalset puudust, vaesust, seda, et meil ei ole raha, vaid äh, lapsed, kes elavad vaesuses, neil ei ole tagatud haridust, tervishoidu, katust pea kohal ja kahjuks on nad tihti ka vägivalla ohvriteks ja me ei tohi siin välistada ka seksuaalset vägivalda. näiteks Slovakkias on meil kaheteistaastased äh, lapsed, kes teenivad raha prostituutidena. kogu olukord Slovakkias, vaadates neid numbreid, mida me siin ka kuulsime, ja laste vaesuse risk, et see on umbes kakskümmend protsenti, mis on ikka veel liiga kõrge meie jaoks ähm, nii et nagu siin juba öeldi, tegemist on probleemiga, millega peavad tegelema liikmesriigid, sest see on liikmesriikide pädevuses. mina ka leian, et see ei ole tõsi, ma leian, et me saame ka Euroopa Liidu tasandil aidata liikmesriike selle probleemi lahendamisel kui me räägime sellest, kuidas vaesusest välja tulla, kuidas inimestele aidata vaesusest välja tulla, siis me peaksime aitama kogu perekonda, mitte ainult mingit osa perekonnast. me peaksime vanematele pakkuma äh, kõrge kvalifikatsiooniga töökohti, korralikke teenuseid, äh, häid töökoha leidmise võimalusi. kui me räägime viimasest, siis meil Slovakkias on probleeme miinimumpalgaga Äh, sest äh, makstakse ainult miinimumpalka ja ülejäänud palk jõuab inimesteni ümbrikus, mis tähendab seda, et inimesed kaotavad oma pensioniõiguseid ja ka muid äh, toetusi, nii et tegelikult ähm, peame hoolitsema selle eest, et tööalaseid seaduseid ei rikutaks. me peame ka rohkem teenuseid tegema juurdepääsetavaks, et inimesed saaksid tõesti ka tööle minna, kui nad on töökoha leidnud eile oli meil võimalus näha erinevaid äh, numbreid äh, Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia kohta ja me nägime, et äh, paljudel ei ole võimalik oma kuni kaheaastaseid lapsi kuhugi päevahoidu anda, nii et on väga tähtis, et me ka päevahoiu võimalused looksime. siis veel abi andmise küsimus, abi peaks olema nii-öelda sihipärane, et kui vanematele makstakse mingit lastetoetust, siis lapsed tegelikult äh, seda raha ei tunneta, sest äh, vanemad kulutavad selle mingitele muudele kulutustele. nii et äh, kui meil on tegemist vaeste lastega, siis neil on väga raske saada korralikku haridust ja sellepärast tuleb meil mitte ainult paberil, vaid ka tõesti tõeliselt rakendada kaasava hariduse põhimõtted, et kõigil oleks võimalik saada korralik haridus, hoolimata sellest, kas neil on mingi puue, kas ta on pärit vaesest perekonnast, et me tõesti peaksime pigem neid lapsi ühiskonda integreerima, mitte neid ühiskonnast välja tõrjuma. ja kui me räägime äh, Äh, hariduses, siis me ei peaks keskenduma mitte ainult haridusele, mida antakse koolides, vaid me peame hoolitsema selle eest, et lastel oleks võimalik ka ähm, vaba aega veeta mõistlikult, näiteks äh, kooli vaheajal. me teame, et on väga palju probleeme ka sellega. pärast äh, suvevaheaega me näeme, et äh, rikastest pärit, peredest pärit lapsed on käinud äh, välismaal, reisinud, käinud kursustel samal ajal, aga äh, vaesed lapsed on tegelikult unustanud kõik, mis nad enne suvevaheaega olid õppinud, nii et tõesti ka vaba aja veetmise ajal me peaksime pakkuma neile piisavalt võimalusi. ja viimane kommentaar, mulle valmistab väga muret äh, see tõsiasi, et meil on negatiivne arvamus inimestest, kes saavad sotsiaaltoetust, et arvatakse, et need inimesed on vähem väärtuslikud, ma arvan, et ka selle probleemiga peaksime tegelema. aitäh, proua Toom, palun! Uh, Um, aitäh, mul on väga-väga hea meel selles väga huvitavas ja tähtsas arutelus osaleda, me tõesti ei saa ignoreerida neid õudsaid numbreid äh, Euroopa Liidus, kus iga kolmas laps elab vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse ohu all. minu enda riigis kümme protsenti lapsi elas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal absoluutses vaesuses, samal ajal aga kui me vaatame Euroopa kontekstis seda probleemi, siis öeldakse, et meie oleme edukad, kuid kahjuks selle edu eest on äh, makstud väga kõrget hinda sotsiaalne tõrjutus on suureks probleemiks kõikidele liikmesriikidele, nii et Euroopa Liit peaks tõesti nii sotsiaalse, majanduslikus kui ka kultuurilises mõttes tegema öö, äh, suuremat koostööd ja parlament peaks komisjonile survet avaldama täpselt samamoodi nagu liikmesriikidele, et nüüd tõesti hakataks tegema tõelist koostööd võitlemaks laste vaesuse vastu Euroopa Liidus. ja kõige tähtsamaks tulemuseks selles koostöös peakski olema see, et sisse viiakse laste jaoks miinimumstandardid, millest peavad kinni pidama kõik liikmesriigid ja kui vaja, siis Euroopa Liit ja teised liikmesriigid peaksid ka abi andma, aitäh! aitäh, äh, härra Kerika, palun! kui me räägime siin laste vaesusest, siis me räägime ka vanemate vaesusest mul on väga hea meel, et siin äh, see teema välja toodi ja on just eriti oluline, et me täna selle, selle nurga alt äh, selle küsimuse tõstatame. aga Jean-Claude Juncker ei kuula meid. Jean-Claude Juncker ütles, et tema kavatseb Euroopa perekonnastrateegiat toetada, aga ma ei tea veel, kuidas aga kui me räägime laste vaesuse kõrvalt ka vanemate vaesusest, siis me räägime millestki sellest, mis eh, kestab juba põlvkondi me räägime sellest, et poliitika on tegelikult läbi kukkunud ja selles valdkonnas läbi kukkunud mitte viimase kümne, vaid lausa viimase viiekümne aasta jooksul. meil on tegemist põhimõttelise küsimusega, kui me räägime laste või vanemate vaesusest, eeskätt laste vaesusest, sellest, et nad ei ole saanud haridust, siis me peame endale teadvustama, et need küsimused millega me täna tegeleme, annavad esimesi soodsaid vilju parimal juhul alles kümne aasta pärast. aga meil ei ole kümmet aastat aega, meil on aega ainult neli-viis aastat. sellepärast olen seisukohal, et me peaksime vaatama asju laiemalt, mitte ainult haridus, mitte ainult perepoliitika vaid äh, mina teeksin ettepaneku, et mitte ainuski Euroopa Liidu institutsioonide välja antav seadusandlik akt äh, ei väljuks nendest kõrgetest kodadest enne, kui ei oleks välja toodud, mil määral need või teised dokumendid kaitsevad laste huve ja miks need või teised soovitused või nõuded äh, ei tuleks edastada ka kõikidele liikmesriikidele. minu arvates see annaks meie Euroopa mandrile võimaluse omandada hoopis sõbralikum nägu ja öö, äh, aitaks meil võidelda üleilmastumise tagajärgede vastu ja aitaks kaitsta tulevasi põlvkondi vaesuse eest, aitäh! aitäh, äh, proua Steinruck, palun! aitäh! kõigepealt ma tahaksin tänada meie külalisi. Te edastasite meile nii mõndagi, eh, mida me juba teadsime, aga väga paljud ka uut, aitäh, et te meile asju meelde tuletasite. see kõik on väga oluline, sest laste vaesuse vastu võitlemine on ju teema, mille puhul me räägime tegelikult Euroopa tulevikuressursist. see on olulisem ressurss kui mõni eh, teine ressurss ja sellepärast tuleb sellest teemast rääkida valju häälega ja põhjalikult iseäranis kui äh, silmas pidada seda millist sotsiaalset mõju võib ol- võib omada see seadusandlik tegevus millega me siin kõrges kojas tegeleme meil on väga oluline selle nurga alt vaadelda nii perekonna kui ka äh, laste tulevikku asi ei ole mitte ainult vaesuse vastu võitlemises, vaid selles, et ühiselt äh, fraktsiooni üleselt äh, asuda probleemide lahendamise kallale. meie sotsiaaldemokraatidena püüdsime panna äh, noorsoogarantii teemad kõikidele ärakuulatud volinike kandidaatide südamele ja me oleme pidevalt püüdnud kont-, hoida kätt pulsil ja jälgida, kuidas see laste äh, garantii äh, äh, saab kajastatud vastuvõetavates dokumentides. me peame tõepoolest vaatama, et lapsed oleksid need, kes nendes dokumentides oleks kajastatud ühiskonna võrdväärse osana. aga meil on Euroopas piirkondi, Äh, kus ei maksta ei lasteaiamaksu ega maksta ka näiteks õppemakse. Äh, kas äh, see on minu arvates üks näiteks niisugune võimalus, kuidas võidelda vaesuse vastu ja kuidas pakkuda hariduse tee jätkamise võimalusi ka nendele, kes on pärit vaesematest perekondadest. aitäh. aitäh, härra Mart Tamm, palun aitäh, proua esinaine. me tegeleme laste vaesusega, aga me peame mainima, mida siin juba öeldi, et see kõik on teie säästupoliitikate tulemus, nagu näiteks Euroopa poliitikud, mida on praegu rakendatud juba kümmekond aastat ja see on häire, see on väga äh, murettekitav. me peaksime oma riikide tulevikku toetama, aga mina tahaksin vastata ta äh, vabaühenduse esindajale, kes oli natuke poliitiliselt meelestatud, kes rääkis populistlikust liikumisest ja ka parempoolsetest, teen lühidalt. ta ütles, et vaesus näib olevat, tundub olevat fataalne ja see äh, viitab siis laste, et lapsed on saanud halba haridust oma vanematelt. ma toon teile näiteks oma isa mina isa, isa oli pärit Poola juudi perekonnast, kes põgenes Poolast siis, kui üheksateistkümnendal sajandi, üheksateistkümnendal sajandil alustati pogrommidega ning äh, pärast seda maailmasõjade lõppes elad, elati, äh, elasid nemad oma perekondadega nagu lehmad äh, paljal maapinnal, sest ju äh, lehmadega koos elades said nad siis ka sooja tuppa neljakümne viiekümne, neljakümne viiendal aastal ei olnud ta ka veel rikas, aga see ei takistanud tal oma lapsi, lastele haridust andmast ja seetõttu olen mina täna siin ja saan teie ees ka kõnelda, nii et vaesus ei ole fataalne nähtus ja see ei tähenda, kui lapsed, et, et, et laps, vanemate vaesus peaks mõjutama ka kuidagi laste tulevikku, nii et äh, mina tahaksin ütelda, et me peame praegust äh, poliitikat muutma. mina leian, et tänu haridusele riiklikes süsteemides, nendes riikides, kus on olemas äh, tasuta haridussüsteemid me peame möönma, et nendel on oma panus olnud ning äh, mulle tundub, et see vestluse ajal on siin räägitud äh, vaeste vanemate lastest ja sisserändajate lastest, kes on vaesed. ja mina tahaksin teile meelde tuletada, mina, kes ma olen populist, et esimesed äh, vaesuse ohvrid on sisserändajad ja nende lapsed You, aitäh, härra Schulz, palun. <clears throat> ka mina tahaksin omalt poolt tänada tänase kuulamise eest. tänane kuulamine on väga oluline kuulamine. on väga hea, et me täna seda teemat käsitleme. siin on saadikud välja öelnud nii mõndagi õiget mina kui kahe lapse isa tahaksin ka öelda omalt poolt nii mõndagi. olen pärit sellest Saksamaa piirkonnast, kus tehakse finantsilises mõttes, rahalis-, rahalises mõttes laste jaoks nii mõndagi. ja sellepärast võin kinnitada, et raha ei ole see ainu imevahend, mis lahendab kõik lastega seonduvad probleemid, sõltumata sellest, kas vanemad teenivad hästi või halvasti, kas nad on vahel töötud või mitte, aga kui vanemad teavad, et neil on kanda vastutus eh, saadud laste eest, kui vanemad teavad, et nad peavad nende laste eest hoolitsema, siis on olukord teistsugune. ma ka minu perekonnas, minu piirkonnas on lapsi, et äh, Äh, kus äh, hommikul äh, ainus tööle mineja on tegelikult see laps, kes kooli läheb, aga ta läheb sinna, ta teadvustab endale oma vastutust ja ta saab sellest aru, et ta peab kooli minema ja kooliteed jätkama me peame äh, arvestama sedagi, et jah, meil on selline võimalus, et need lapsevanemad, kellel ei ole äh, rahaliselt võimalik tasuda, siis minu kodupiirkonnas äh, on laste vähem jõukatel vanematel võimalik ka liidumaa kulul oma lapsi lasteaias kümme tundi päevas hoida, aga vaatamata sellele kuuluvad need vanemad äh, mitte kõige rikkamate hulka ja mina tahaksin siinkohal tõepoolest rõhutada et kui ühelt poolt on tegemist vanemate vastutustundega siis teine asi mis ka laste kasvatamises on väga oluline on see et nad saavad hariduse ja et nad on väl- erialas er, omandanud eriala kolleeg Tassevdevski palun aitäh laste vaesuse teema on ülioluline teema kuid äh, mina tahaksin kommenteerida oma kolleegi sõnavõttu, kes rääkis siis üheksateistkümnenda sajandi Poola probleemidele, kui ma nüüd õigesti aru sain. üheksateistkümnendal sajandil ei olnud sõltumatut Poolat olemas, te ilmselt mainisite pogromme praeguse Ukraina territooriumil või Venemaal tegemist oli Ukraina-Vene probleemiga tegelikult, nii et väga oluline on, et me siin ajalugu segi ei ajaks, aitäh! aitäh! kas proua Zuber äh, soovib sõna? lõpetuseks, palun, teil on sõna paariks minutiks um,. Ainda é possível colocar questões a, aos oradores? kas kõnelejatel, esinejatelt saab ka küsimusi esitada? Si, yes. We don't have time for that so. Ah. We don't have time for that. ei, meil ei ole selleks aega uh,. Temos até às quatro e trinta, temos mais vinte minutos, portanto penso que ma arvasin, et meil oleks aega veel kakskümmend minutit, ütleb proua Suuber, ajakava järgi kuueteist kolmekümneni. The uh, to go through uh, all the errands we have on the list, so. meil on veel terve rida küsimusi vaja läbi võtta, muidugi kui te tahate esitada küsimusi, siis nad saavad kiiresti vastata, siis lõpetame arutelu. E- hästi, ütle proua Suuber, põhiteemad me siit ju käsitlesime, palku, töö eest makstavat raha, vaesus mitte keegi ei tohi jääda tänast olukorda arvestades ükskõikseks. teisalt on isikuid, kes on rikastunud. ma olen nõus, kui väidetakse, et Euroopa Liit on kärpemeetmetega esitanud riikidele väga karme nõudmisi ja läbi viidud kärpemeetmete tõttu on eeskätt vähendatud kulutusi äh, sotsiaalvaldkonnas. Äh, see on kõik täiesti absurdne sest kui me räägime mm, intressidest, siis intressid on tänapäeval e, suuremad kui kulud, laenud, laenuintressid on suuremad kui e, riiklikud tervishoiukulutused. minu meelest on öö, e, kui tore, kui me anname soovitusi, et jah, laste vaesust tuleb vähendada, kuid äh, kehtivad kärpemeetmed on just need, mis ei võimalda seda eesmärki saavutada kui jääda tõepoolest loogiliseks, siis on ju selge, et me ei saa ju tahta üht ja teha samas täiesti vastupidist. Need on ju tegelikult väga lihtsad tõed lastetoetused, lastegarantiid, kuidas me seda kõike ka ei nimetaks see peaks olema ju nii, et lapsed saavad sõltumata vanemate sissetulekust universaalset toetust ja et lapsel oleks tõepoolest õigus seda saada ja ja nüüd, kui me räägime laste vaesuse mõõtmisest, kui me räägime nendest indikaatoritest, mõõdikutest, mida seejuures kasutatakse, muuhulgas Eurostatis, kui räägime sellest, mille abil äh, me seda mõõdame, jah, äh, ma leian, et ükskõik milliseid statvõimalusi me ka ei kasutaks, kõige parem mõõdik on lapse hea käe, hea käekäik. aitäh, nüüd teil on kaks minutit aega vastamaks küsimustele mis teie arvates olid äärmiselt olulised, mis tulid siis kas proua Suuberilt või parlamendiliikmetelt? kõigepealt äh, proua Hainsford, Aerochild. aitäh, äh, proua esinaine, väga huvitav arutelu on see siin, on ülioluline tegemist on Euroopa Liidu teemaga, sellega on tegeletud liikmesriigis ja samuti piirkondlikul kohalikul tasandil, aga kuidas me lapsi kohtleme ja kuidas me laste heaolu tagame, see on meie väärtuste mõõdik tulevikku silmas pidades ning ka vaesusealased arutelud ja laste vaesusealased arutelud, kui te vaatate vaesust laste silmade läbi, siis te vaatate perekondasid, kogukondasid, koolisid, tervishoidu seega on ülimalt oluline, et me vaataksime kõike laste perspektiiviks debati ajal. kõikid äh, liikmesriigid on Euroopa, ÜRO laste õiguste konventsioonile alla kirjutanud, see peaks olema meie suuniseks ning laste tagatis. meil on olemas soovitused, kui me tahame neid soovitusi rakendada, siis oleksid kõik palju, siis oleks laste jaoks olukord teistsugune tänapäeval. Thank you and aitäh, proua Chen UNICEF-ist, palun. I would like to give the floor to my colleague from tahaksin anda sõna oma kolleegile Dominic Tširtšasonile UNICEF-ist, aga tahtsin öelda tegurite kohta seda, et väga hea oleks, kui meil oleks lastele keskendunud sotsiaalse tõrjutuse tegurid nagu see, mida kasutatakse Euroopa Liidu statistilises uuringus kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mis puudutab sissetulekuid ja tõesti, niimoodi on meil võimalik äh, tagada see, et Euroopa Liidu liikmesriigid ka kõiki nõudmisi täidavad. proua Smolenski, Save the Children. aitäh! meie vaatenurgast olen täiesti nõus eelkõnelejatega ja meie jaoks on väga tähtis, et äh, Neid äh, soovitusi lastesse investeerimisse rakendatakse, need on kolmel sambal põhinevad, esiteks juurdepääs ressurssidele ning see tähendab seda, et vanematel ja perekondadel peab see olema, teiseks äh, kõrge kvaliteediga teenustele juurdepääs, see on siis kõikides poliitikavaldkondades, see tähendab see tervishoidu ja haridust, äh, koduseid tingimusi, elamistingimusi ja lapsi arendavaid teenuseid, siis samamoodi tuleks keskenduda just kõige haavatavamatutele ja kõige suuremate probleemidega lastele ja meil oleks vaja universaalseid lahendusi. mis puudutab tegureid, siis me oleme teinud ettepanekuid selle kohta, kuidas ka mitmedimensionaalselt äh, vaesust ja eriti just laste vaesust äh, vaadelda ja peale selle peaksime ka mittekognitiivsetele oskustele keskenduma, mida tihti eiratakse, aga mis on sama tähtsad ja peale selle ka vaba aja ja kultuurisündmused, pere ja sotsiaalsuhete kvaliteet ja eluga rahulolu mängivad ka väga tähtsat rolli. ja siis võiks veel ka välja töötada tegureid, mis äh, puudutavad haridust, äh, nii ametlikku kui ka mitteametlikku samamoodi nagu juurdepääs äh, kõrge kvaliteediga teenustele ja nagu ma ütlesin enne juba, et tegureid tuleks äh, välja valida ja kujundada nii, et lapsed ja noored oleksid selles aktiivselt kaasatud. aitäh, proua Jones vaesusevastasest võrgustikust. jah, mina tahaksin tulla selle küsimuse juurde, mis on selles küsimuses eriti tähtis, nimelt perede vaesus ja laste vaesus. kõigepealt tuleb öelda, et tõesti kõige tähtsamaks äh, on just see, et me süstemaatiliselt läheneme, aga kui me keskendume ainult vanematele, siis me ei saa laste vaesust lahendada ja me ei peaks rääkima mitte laste vaesusest, vaid laste heaolust, kuidas me saame hoolitseda sellest, et lapsed õitseksid, see on see, mida me peaksime tegema. me peaksime tõesti vanematele keskenduma, aga me ei tohiks mitte ainult vane- äh,, perekondasid vaadata, vaid sealt veel eraldi ka lapsi ja see tuleks siis ka selgelt välja tuua arvamuses teiseks, tagatiste küsimus on väga huvitav mõte, aga jällegi me peaksime mõtlema selle peale, et seda ei saa kiiresti lahendada, see nõuab meilt laiapõhjalist lähenemist ja meil on see suurepärane soovitus, millele me oleme kõik alla kirjutanud, me ütleme, et juurdepääs ressurssidele, siin on palgad kaasatud, ka samamoodi juurdepääs haridusele, tervishoiule ja nii edasi, nii et see peaks olema terve pakett ja me ei tohiks anda sõnumit, et on üks asi, millega saab kõik lahendatud, nii et meil on vaja tõesti selliseid integreeritumaid pakette, nii et kõik tõesti toimiks. aitäh ja järgmisena härra Connor äh, Reuter Solidarist. jah, aitäh. me oleme siin kuulnud seda, et tegemist on üleüldiselt sotsiaalse küsimusega, mille peab tegelema probleemiks on see, et kas meil on vaja erilist strateegiat või me peaksime selle küsimuse laiapõhjalisemasse strateegiasse integreerima. ja ma tahtsin öelda, et kui me kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ei jätka, siis me jagame selle erinevatesse tegevuskavadesse, strateegiatesse ning see tähendab seda, et mõju kaob ära ja me anname valesid vastuseid nendele, kes tegelikult esitavad küsimärgi Euroopa Liidu integreerimisprojekti taha Need poliitikad on tõesti poliitilised valikud, need ei ole seotud Euroopa Liidu institutsioonidega, aga suunatud nendele, kes teevad koostööd institutsioonidega ja siis võib tulla, äh, võivad tulla valed tulemused nagu radikalismi tõus, nii et tõesti vastuseid tuleb leida Euroopa Liidu tasandil mittedistsiplinaarselt ja erinevates riikides ja meil tõesti tuleb investeerida haridusse, nii nagu juba siin öeldud ja me peame mõtlema ka selle peale, kuidas sotsiaalseid ja haridusteenuseid pakkuda ja näiteks äh, Saksamaal Arbeiter Vollwart, meil on sada viiskümmend äh, eksperti ja neli tuhat viissada vabatahtlikud, kes kõik hoolitsevad nende probleemide lahendamise eest, tegemist on tõesti väga suure sotsiaalse investeeringuga äh, Merit on tõesti äärmiselt oluline töö juures, kui me hästi töötame, aga jah, haridusprobleemid on väga olulised ja kui te töötate hästi, siis teil on õigus ka kritiseerida ja teil ei ole vaja õigustada seda, et keegi teine on vastutav millegi eest, me peame olema eh, uhked ja eh, selle üle, mis me teeme, aitäh! The... Uh, aitäh ja viimasena härra Richardson UNICEF-ist. aitäh! ma arvan, et laste vaesus ei ole midagi uut, tegemist on põlvkondade probleemiga. me oleme tõesti näinud kolmkümmend aastat väga kõrget vaesust ja oleme näinud, et sellel ei ole mitte mingeid lahendusi leitud, tegemist on keerulise probleemiga. ma ei usu, et me saame ühendada vanemate vaesuse laste vaesusega, sellepärast et vanemad vastutavad laste eest, aga lapsed ei saa valida, kus nad sünnivad. ja mitte ainult äh, vanemad ei hoolitse lapse eest, vaid kogu kogukond, ühiskond. ja mis puudutab poliitikaid, siis jällegi see on keerulisem. kõige edukamad riigid, äh, kus äh, vaesus on, laste vaesus on madal, neil on väga universaalsed lahendused. Neil on tihti laste päevahoid tasuta ja see tegelikult Äh, on kasulik äh, vanematele, sest kolmkümmend tundi on lapsed hoitud ja nemad saavad minna tööle. nii et tõesti, meil on vaja sellist laiapõhjalist lähenemist, me peame mõtlema ka selle peale, mida me teeme ja kas see mõjutab vaesust, et ei tekiks mingit sellist dominoefekti. ja tõesti väga tähtis on siin ka naisi rohkem tööturgudele kaasata. riikidel, riigid võiksid olla edukamad ja investeerida rohkem ja seal, kus läheb kõige paremini, seal ei investeerita kõike rohkem, nii et tuleb tõesti siin eeskujusid otsida. me peaksime olema väga kriitilised. kolm eurot neljast investeeritakse koolidele, koolides. aga mitte lastele, kes on alla viieaastased, et me tõesti peaksime mõtlema täpselt, kuhu me investeerime, sest me ei saa lapsi võrdsustada kooliga ja vastupidiselt ja praegune lähenemine ei ole kõige parem. ja siin jällegi hakkavad tegurid väga tähtsat rolli mängima. ma arvan, et tähtis on siin põlvkondade vaheline liikumatus, ebavõrdsus, me peame hoolitsema sellest, et lapsed läheksid kooli, sest see on kõige kasulikum. me peame teenuseid integreerima, aitama lapsi koolis, just neid, kelle olukord on kõige halvem ja ja väga kriitiline on see, kui me lihtsalt keskenduksime äh, sotsiaalsele tõrjutusele, nagu kolleegid ütlesid, tegemist on äh, probleemile, millele tuleb laiapõhjaliselt läheneda. aitäh teile kõigile teie sõnavõttude eest, ütleb proua esimees ja ma olen veendunud, et see küsimus jääb meie päevakorda ka järgnevatel aastatel. lõpetame selle küsimuse arutelu ja läheme päevakorrapunkti number kümme meie päevakorras, milleks on pereettevõtted Euroopas. tegemist on äh, arvamuse eelnõuga, aga ja annan kohe sõna härra Krasnodebskile, kes on raportöör. Teil on sõna, palun. aitäh, proua esimees. jah. tegemist on arvamusega ja meil ei ole väga palju nii-öelda ruumi, füüsilist ruumi seega pidin keskenduma tõesti kõige tähtsamatele küsimustele ja kes teab, võib-olla muudatusettepanekutega on võimalik siis seda arvamust parandada. kõigepealt suur tänu kõikidele variraportööridele. Nad on teinud väga huvitavaid märkuseid aga mul oli väga raske kõike siia väga lühikesse arvamusse sisse kirjutada. akadeemikuna ma olen harjunud, et ma võin ikka pikki tekste kirjutada, pikki raporteid ja mis siis siia arvamusse lõpuks sisse sai kirjutatud? tõime ilmselgelt välja selle, kui tähtsad on pereettevõtted. siis vaatasime neid erinevaid juhtumeid, mis meil on pereettevõtetega. Need pereettevõtete juhtumid näitavad, et pereettevõtetel on oma väärtushinnangud äh, ja see kajastub ka selles, kuidas need ettevõtted iga päev toime tulevad. ja ma arvan, et me oleme selles küsimuses kõik ühel nõul, sest me kõik hindame pereettevõtete kantud väärtushinnanguid nagu see, et keskendutakse kohalikule kogukonnale, toetatakse kohalikku kogukonda ja ollakse seal esindatud ja valmis aitama ja sellel kõigel on juured Euroopa ausa kaupmehe traditsioonis. peale selle tuleb öelda, et meil ei ole selget definitsiooni pereettevõtte kohta. jah, meil on erinevused erinevates liikmesriikides, aga me peaksime siiski mingi definitsiooni pakkuma. sest siis oleks meil lihtsam äh, isegi saada informatsiooni pereettevõtete kohta me peaksime keskenduma ka haridusele ja koolitusele. tegemist on ettevõtetega, millel on tihti probleeme sellega, kuidas ettevõtet põlv, põlvelt põlve üle antakse. ja me peaksime mõtlema ka selle peale, et tegemist on väga eriliste ettevõtetega jah, majanduskriis, majanduslangus on äh, pereettevõtete jaoks olukorra raskeks teinud. nii et meie nüüd ootame, et Juncker midagi ette võtaks. meil on teda vaja selleks, et arvestataks pereettevõtete vajadustega, sest nad on Euroopa majanduse väga tähtsaks sambaks kõikides liikmesriikides ja sellega tuleks arvestada. ja lõpetuseks. me kommenteerisime ka seda, mis tuli välja Luksemburgi leketega meil on vaja komisjoni poolt midagi ette võtta selleks, et äh, hargmaiseid ettevõtteid ja pereettevõtteid koheldaks võrdselt, see on eriti tähtis. Äh, arvamuse viimases lõikes, kus me räägime ka sellest, me ütleme, et jah, on väga palju riike, kus pärast üheksakümne, neljakümne viiendat aastat äh, pereettevõtted ka-, kadusid ja põhimõtteliselt ettevõtlus kui selline ja ettevõtluse kontseptsioon kadusid. nii et ähm, see oli olukord teatud riikides ja teiselt poolt oli selliseid äh, riike, mis olid valmis vastu võtma välismaiseid investeeringuid, mis käisid ajaga kaasas ja mis toetasid äh, suuri ettevõtteid. nii et me peaksime tõesti rääkima siin ka konkurentsireeglitest ja nende reeglite raames peaksime looma sellise õhkkonna, kus ka pereettevõtetel on võimalus ellu jääda. ja isiklikult tahan veel lisada, et ei saa olla nii, et meil on olukord, kus pereettevõtted maksavad ära kõik maksud ja neil on probleeme maksuametiga ka väga väikeste küsimuste pärast, samal ajal hargmaised ettevõtted võivad teha nii, nagu süda lustib ja neil ei teki mitte mingeid probleeme maksuametitega, isegi siis, kui nad maksudest kõrvale hoiavad. me valmistame ette muudatusettepanekuid ja ootame huvitavaid arutelusid nii variraportööridega ning muidugi ka teie muudatusettepanekuid. Madam Kozlovska-Rajevitš, you are härra Koslevska-Rajevis, teie esindate Rahvaparteid, sest äh, variraportööri ennast ei ole kohal, palun. E, aitäh, e, proua esinaine. proua Jasloveska on variraportöör, aga paraku ei ole teda täna kohal ta ei saanud e, selle kohtumise osas siin kohal olla, nii et tema poolt tema nimel ma siis äh, tahaksin õnnitleda raportööri väga tasakaalustatud raporti eest ja ma tahaksin tänada, et te organiseerisite kohtumise, kus arutatakse seda arvamust. ma olen täiesti kindel, et kõik jätkavad koostööd äh, selle äh, arvamuse alal pereettevõtted on meie traditsiooni üks osa ja need pereettevõtted äh, kannavad edasi väärtusi, mis väärivad meie toetust ja tähelepanu, aga me peaksime meeles pidama, et me peame äh, pidama kinni ka konkurentsireeglitest ja majanduslikust õiglusest. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ekspertide rühma kaudu toetada maksunduskeskkonda, äh, kaubandusõigust ja niimoodi see sellisel moel, et pereettevõtteid aidata, see on väga oluline praeguse debati eh, juures. haridus omab siin samuti väga tähtsat rolli ning mul on mõningaid muudatusettepanekuid sel teemal. kahe tuhande üheksandal aastal oli, avaldati komisjonis raport, kus on öeldud, et mitmes liikmesriigis on eh, FIE-d ja ettevõtted et eh, Äh, kus nad siis töötavad, neid peetakse pereettevõteteks ja see on mõjutanud perekondade olukorda. ning samuti varade üleminek ja pärandi küsimused teiste põlvkondade puhul, need on samuti väga olulised. siinkohal oleks meil võimalik välja töötada häid lahendusi ja võib-olla tulen välja ka siin muudatusettepanekutega, mis selles suunas lähevad, aitäh. aitäh, Brando, Brando Benifei sotsiaaldemokraatidest, palun aitäh, proua esinaine, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle esimese äh, Äh, arvamuse projekti eest, mis puudutab pereettevõtteid Euroopas, ma olen algusest peale, ta äh, on, olen näinud, et ta on soovinud teha koostööd kõikide variraportööridega, see on hea võimalus avaldada see dokument, võib-olla on meil niimoodi võimalik ajakohastatud ja täielikku informatsiooni kasutada antud sektori puhul see pereettevõtted annavad ega siis Euroopa Liidu SKP-sse väga suure osa, me peaksime keskenduma sellele, et me pereettevõtete puhul keskendume töökohtade loomisele, me peaksime vaatama, kui head tulemused on selles sektoris ja kuidas see ettevõtlusmudel on väga jätkusuutlik, see on palju tugevam kui teistes reaalmajanduse sektorites, mis, see on orienteeritud pikaajalisele majanduskasvule. selles arvamuses, see arvamus on väga hea alguspunkt meie jaoks ja ma olen kindel, et see aitab aitab meil oma tööd eesmärgi saavutamiseks edasi viia. mul on paar märk-, märkus omalt poolt, kuidas oleks võimalik seda dokumenti täiustada ja võib-olla oleks niimoodi võimalik komisjonis ka tööd niimoodi äh, edasi kanda. raportöör räägib siis seda, et pereettevõtete definitsioon tuleks paika panna, ma olen õigel, ma olen sellel meelel, et meil peaks olema värskem lähenemine, sest äh, ekspertrühma töö alguses, kus töötati välja Euroopa äh, definitsioon, tegeles sellega kahe tuhande üheksandal aastal. miks on vaja definitsiooni muuta? kõigepealt need kriteeriumid, millega pannakse paika paika mõiste, mis on pereettevõte, ei ole piisavalt keskendunud, mis puudutab äh, ettevõtte osalust või siis äh, otsuse tegemise õigust ja siis otsused ja kaudseid äh, seoseid. minu arvates on kõige olulisem suurus. võttes arvesse praeguseid parameetreid, võib pereettevõte olla öö, Itaalia mõistes näiteks ka IKEA, toon teile siin ainult ühe näite, meil oleks vaja midagi nüansseeritumat ja detailsemalt ja paindlikuma. meil õigus äh, seadusloojatena äh, on kohustus äh, pere, selle sektori jaoks luua konkreetsed instrumendid ja mm, paremad õigusaktid. pereettevõtted töötajatel äh, on paremad tulemused äh, selles osas, mis puudutab äh, töötajate, töötajaid ning samuti sotsiaal, ettevõtte sotsiaalseid aspekte ja annab oma panuse kohaliku kogukonna paran-, elu parandamisele. ITRE komisjoni kolleegid on samuti seda teemat käsitlenud, me võiksime siia sisse viia viite sellele, kui oluline on sotsiaalse ettevõtluse standardite järgi käia ja samuti ka siis pereettevõtetes töötajate finantsosalus vabaduse ja omanduse mm, suurendamine. geograafiline element võiks olla lõpetuseks samuti aga arvesse võetud, statistilised andmed näitavad meile, et pereõttevõtete suu-, siis arvu suurus on liikmesriigiti väga erinev ja see sõltub sotsiomajanduslikest aspektidest ja seda käsitlust tuleks samuti arvesse võtta, aitäh. aitäh, härra Benify! Renate Veeber Aldest, palun järgmisena aitäh, proua esinaine. vastab tõele, et siin parlamendis on meil väga karmid eeskirjad omaalgatusraportite puhul selles osas, kui pikad peavad need raportid olema ja samuti, kus äh, see teiste komisjonide poolt väljendatud arvamuste puhul on seesama, aga samal ajal on tegemist väga olulise hetkega, sest äh, selline algatusraport, äh, millele panustavad äh, tööhõivekomisjoni liikmed, see on meie ühine pingu-, jõupingutus selleks, et Euroopa Liidu üldiseid poliitikaid luua, mis viiksid parema õigusloomeni antud valdkonnas, nii et mul ei ole kahtlustki, et äh, meie töö kohtumiste lõpuks, kus me oleme välja tulnud muudatusettepanekutega, on see algatusraport hoopis erinev ja see raport siis muutub selle käigus täielikult. tahaksin õnnitleda raportööri selle arvamuse projekti koostamise eest ja ma tahaksin tänada, ta on olnud väga avatud variraportööridega koostöös ja ta on väga avatud olnud meie ettepanekutele. ilmselt kõige tundlikum teema ja kõige olulisem teema on definitsioon, mis siis tegelikult pereettevõte ikkagi on. ja kuna liikmesriikide praktika on väga erinev, siis erinev liikmesriigiti definitsioon on väga palju e-, erinevaid, tahaksin välja tulla muudatusettepaneku, tahaksin, et komisjon tooks välja ühised e, mõõdikud, mis on vajalikud selleks, et defineerida ühte ettevõtet pereettevõttena. sellisel moel oleks meil võib-olla võimalik e, saada paremad statistilised andmed ja meil oleks parem äh, seisukoht selle kohta, milline on pereettevõtete roll äh, Euroopa Liidu majanduses ja tööhõivesektoris. samuti on ALDE huvitatud äh, soolise tasakaalu lähenemise äh, kasutamise osas perevõtluse teema puhul. mõningad muudatusettepanekud äh, tegelevad selle teemaga ja me tahaksime edendada seda mõtet, meil peaks olema naisettevõtjate jaoks ühtne kontaktpunkt olemas, ühe akna süsteem võttes siis arvesse ka lastehoiu küsimusi nende naiste jaoks, kes tahavad ettevõtlusega tegeleda pereettevõtetes. ja erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, mida tähendab eh, siis eh, pereettevõtluse üleandmine, pärandiküsimused ja juhtimisküsimused. veel üks eh, oluline teema siinkohal on järgnev. kui me tahame, et need ettevõtted tõepoolest äh, areneksid edasi ja muud oleksid dünaamilisemad ja aktiivsemad äh, Euroopa Liidu majanduses, siis on küsimus selles, kuidas me loome õigusloome, kuidas me reguleerime seda valdkonda ja seetõttu tulen ma välja komisjonile ja liikmesriikidele soovitustega selleks, et lihtsustada ja konsolideerida õigusloomet, mis on seotud äh, selle te sektori tegevustega. meil on vaja ka julgustada haridussüsteemi, see ja seetõttu, kui me tahame, et meie perevõtted, võtete ettevõtted oleksid aktiivsemad, siis peaksime me neid aitama juba varajases faasis, algkoolis, keskkoolis, sellega, kuidas välja arendada vastavad oskused. aga ma olen üsna kindel, et üheskoos töötame välja väga hea arvamuse ja raporti, sest nagu ma ütlesin, meil on vaja aidata avalikes poliitikaid välja töötada, seda on väga vaja. härra Silikiotis, palun. Eh, aitäh, ennekõike ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, mis ta on teinud selle raporti koostamisel. raportööri seisukohad on üliselged, kui me seda raportit loeme ja seetõttu on ka kõikidel fraktsioonidel väga lihtne seisukohta võtta. kuue ei ole nõus äh, teatud punktidega selles arvamuse projektis, eriti selles osas, mis puudutab äh, ettevõtluskursustele koolide koolituskavades. meie fraktsioonina usume äh, et äh, see haridusjõud peaks olema seotud ähm, majandus, turumajandusega, koolid peaksid olema avalikud koolid äh, avalikkusele, rahvale, kus lapsed, noored võiksid tunda, et nende laps, äh, lapsepõlv on nende elu kõige õnnelikum osa. majanduslik tarvinism või, või niisugune ettevõtlus ei peaks leidma koolides kohta. siin on ka teatud valdkondades paranemisruumi. ma olen nõus variraportööriga, kes rääkis enne mind, kes ütles, et väga suur erisus on meil ka liikmesriigiti. meie leiame, et pereettevõtted nagu teisedki ettevõtted, peaksid olema jagatud mikroettevõteteks, VKE-deks ja suuremateks ettevõteteks. meil peaks olema kategooria ettevõtetele, kus on kuni viis äh, töötajat, sest enamus ettevõtetest kus on kuni viis, et töötajat on tavaliselt just pereettevõtted. me peaksime muutma nende jaoks lihtsamaks mooduse, kuidas rahastamisele ligi pääseda. meil peab olema ka astmeline maksustamine teiste asjade hulgas. aga lisaks sellele, mis meile ei meeldi, toetame me teatud punkte meil on vaja toetada VKE-sid, eriti just kriisiaegadel. me leiame, et kui me seda teeme, on meil võimalik töökohti kaitsta ja uusi töökohti luua. on üldtuntud fakt, et enamus töökohtadest äh, luuakse just VKE-de poolt ja pereõtted ettevõtted äh, käivad VKE-de kategooria alla. nii palju siis minu poolt ja te näete, et minu mõtted äh, saavad kajastust ka muudatusettepanekute näol, mis me edastame. ootame suure huviga koostööd raportööriga ja te, üritame seda teha konstruktiivseks, selleks, et raportit parandada, aitäh! Thank you uh...! aitäh! ja nüüd saab sõna Tatjana Štanoka Roheliste nimel. Thank you! jaa, first of aitäh! kõigepealt suur tänu härra Krasnodebskile raporti eest, suur tänu koostöö eest, osalesin ka esimeses arvamuse voorus, me tegime ka muudatusettepanekuid veel enne puhkust ning ma natukene selgitaksin neid ning esitaksin siis ka mõned küsimused härra Krasnodebskile. sest äh, siin on erinevusi selles tekstis, mida te esitlesite siit ja see, mida te ütlesite eriti mis puudutab hargmaiseid ettevõtteid ja väikeseid ettevõtteid ning äh, mingi piirkonnaga seotud ettevõtteid. ma eeldan, et teie tekst on see õige. Te ütlete, et te soovite Euroopa Komisjoni tähelepanu juhtida vajadusele kohelda nii suuri rahvusvahelisi ettevõtteid kui ka pereettevõtteid võrdselt meie seisukoht on teistsugune ja meie muudatusettepanek on järgmine. meie soovime juhtida komisjoni tähelepanu sellele, et pereettevõtete võrdne kohtlemine on ohus, kui me võrdleme neid rahvusvaheliste ettevõtetega ja neil on palju suurem võimalus maksudest eemale hoida ning need maksmata jätta see on see viis, kuidas meie olukorda näeme, nii me selle muudatusettepaneku esitlesime ja ma loodan, et meil on, õnnestub siin kompromissile jõuda. me ei tahaks olla nii optimistlikud ka siis, kui räägime pereettevõtetest, ei ole nii et nad oleksid alati edukad ja sellepärast põhjenduspunkti kohta oleme teinud ka muudatusettepaneku ja ütleme, et äh, heal juhul pereettevõtted tõesti võivad äh, väärtushinnangutelt olla erinevad korporatsioonidest. see on see meie ettepanek. sellises vaimus nimelt me teame, et ei ole mitte mingit selget definitsiooni te, pereettevõtete jaoks ja me ootame seda definitsiooni, aga vähemalt liberaalidega oleme me nõus ja Renate ettepanekuga, et meil oleks vähemalt mingid kriteeriumid paika pandud. et millised need pereettevõtted siis on? pere ettevõtete olukord on nagu ta on ja sellepärast me oleme teinud ka muudatusettepaneku, kus öeldakse, et äh, kui komisjon töötab välja definitsiooni, siis ta peab hoolitsema selle eest, et arvestatakse pereettevõtete mitmekesisusega ja et äh, erinevaid ettevõtte vorme ei diskrimineeritaks. siis tegime muudatusettepaneku ka lõikele kaks, kus teie räägite VKE-dest. selgitame lihtsalt täpsemalt, selgitame täpsemalt, äh, milline raamistik on tähtis ja mida tuleks välja tuua. kui me räägime juurdepääsust rahastusele, maksualasest õiglusest, sotsiaalsest kaitsest ja ka tervistava restruktureerimise toetamisest ja me ütleme, kas seda, et tervistav restruktureerimine võib tegelikult aidata töökohtade säilitamist ja ja me räägime ka sellest, milline on potentsiaal, et piirkondlikult luuakse töökohti, toome siit välja, toome siin välja ka ringmajanduse potentsiaali ja nii edasi. nii et ähm, me leiame, et see lõige kaks tuleks muuta täpsemaks, ma saan aru, et teil oli siin piiratud täheruum sest arvamuse puhul on see paika pandud, nii et me anname endast parima selleks, et äh, see arvamus selgemaks muuta. More precise, thank you. Thank you uh,, one minute for Mr. ja nüüd üks minut ja härra Keerike. Micro, micro. aitäh kõigepealt tahaksin ma tänada kolleegi ja professor Kasnapeksit suurepärase arvamuse koostamise eest, mis puudutab Euroopa pereettevõtteid ja ma olen kindel, et meie koostöö saab olema väga hea mul, minu jaoks on see arvamus väga oluline, Euroopa mõõde, mis puudutab austusväärseid kaupmehi see on tegelikult see ideaal, äh, mis väljendab ettevõtte sotsiaalset vastutust tegelikkuses. me ei tohi aga unustada, et Äh, ka maailmaturule on vaja nendel ettevõtetel pääseda ja ka maailmaturul äh, peab valitsema aus kaubandus ja perekonnaettevõtted äh, on need, kes selle hea nime eest ja rahvusvahelise ausa, ausa kaubanduse eest võitlevad nii Euroopas kui peaksid tegema seda ka kogu maailmas. pereettevõtted Eh, ei tohi aga võtta järgmiselt põlvkonnalt eh, ära õhku, mida hingata. ma mõtlen, et seda ei tohi me teha just minu kodumaal Saksamaal, aitäh. aitäh yes.. kas te lõpetasite? ja nüüd proua Morvai, üks minut köszönöm szépen örültem annak hogy a ö, családi vállalkozásokkal kapcsolatban. aitäh mul on hea meel et raport pereettevõtete kohta toob eraldi välja kommunismijärgsed ühiskonnad. ma tahaksin veel välja tuua ka selle, et töökohtade loomise puhul on kindlad asjad, mis mängivad ikka veel väga tähtsat rolli. kommunismi ajal või riikliku sotsialismi ajal, nimetage seda, kuidas tahate töökohti lõid suured riigiettevõtted, riigivabrikud ja pärast seda nõndanimetatud poliitilist üleminekut jõudsid meile suured rahvusvahelised ettevõtted, lõid töökohti, suuri vabrikuid. kui nüüd aga seda perspektiivi muuta, siis valitsus peaks aru saama, et kui abielupaar hakkab mahetalu pidama ja elab seal kolme lapsega, et see on ka töökohtade loomine või et kui mõni kunstnik avab oma ateljee ja et ei peaks äh, maksustiimulite ja riigiabiga toetama mitte suuri ettevõtteid, vaid just neid väikseid ettevõtteid, mis loovad samamoodi töökohti, teevad seda väärikalt ja tagavad ka kõigile väärika elu. kui keskklassi niimoodi koheldaks, siis meil oleks ka vähem korruptsiooni, sest need inimesed oleks sõltuvad riigist ja rahvusvahelised ettevõtted ei oleks enam nii heas positsioonis. aitäh ja nüüd lõpetuseks sõna härra Krasnodebskil. aitäh nende huvitavate märkuste eest iga kord, kui me räägime pereettevõtetest, mõtleme selle peale, mida Toomas Mann või Max Weber öö, kirjutasid. aga meil oli tõesti väga palju pereettevõtteid varem, nüüd aga tekivad küsimused sellega, et Äh, kuidas järgmine põlvkond ettevõtte üle võtab ja kuidas defineerida pereettevõtet, sest praegusel hetkel on pereettevõtte definitsioon väga lai. näiteks Volkswagen, Volkswageni korporatsioon on äh, pereettevõte. teiselt poolt probleemiks on veel ka see, et äh, pereettevõtted soovivad olla edukad, kasvada põlvkonnast põlvkonda, anda traditsioone edasi, nii et meil võib tekkida probleeme selle definitsiooniga, aga me üritame kuidagi lahendust leida. siis äh, kodanike koolitamine, jah, ma toetan seda, nii nagu ka äh, kolleeg kuuest ütles, aga sinna alla kuulub ka ettevõtlusvaimu kasvatamine. keegi, kes soovib olla ettevõtlik, äh, kellel on selleks ressursid, peab saama ka võimaluse ja oskused. kui mina olin veel noor, siis meil oli tõesti töötajaid, kes üritasid ettevõtteid luua, isegi seda kommunismi aegadel, nii et tõesti kodanike koolitamine võiks tõesti olla selline, kus äh, on kaasatud ka ettevõtluse põhitõed sees. nüüd rohelised, jah, tõesti, väikeseid pereettevõtteid ei kohelda võrdselt suurte ettevõtetega ja seda väga paljudel põhjustel. ma tean, et olukord on teistsugune Saksamaal seal on VKE-del väga hea staatus, aga meie koduriigis on olukord tihti väga erinev. nii et ma kutsun teid üles, et me tõesti peaksime arvestama nende erinevustega. eriti just Euroopa Liidu äärealadel olevad riigid on teistsugused oma ajaloo pärast pereettevõte kui selline, selline kontseptsioon oli keelatud ja alles nüüd hakkavad asjad muutuma. ja nüüd kokkuvõtteks kõik teie märkused on head äh, ka järgnevateks aruteludeks. ma olen akadeemik, olen tõesti harjunud sellega, et arvamused on erinevad ja ma tõesti annan endast parima selleks, et teie arvamused ka enda arvamusse sisse kirjutada. aitäh, härra Krasnodebski muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on neliteist aprill keskpäeval sekretariaat annab äh, e-kirja teel edasi arvamuse muudetud versiooni ja vastu võtame me selle arvamuse seitsmendal mail tööhõivekomisjonis. päevakorrapunkt number üksteist meie päevakorras mis puudutab subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kolmeteistkümnenda aasta aruannet, aruandeid. tegemist on esimese arvamuse vahetusega ja sõna saab arvamuse koostaja Helga Stevens, palun. Thank you, chairman uh,. Good afternoon to. aitäh tere kõigile, mina olen raportöör selles küsimuses ja ma saan aru, et tegemist on ainult äh, arvamuse eelnõuga tööhõivekomisjoni jaoks ja me anname arvamuse õiguskomisjonile. me oleme üritanud äh, teha soovitusi resolutsiooni ettepaneku jaoks ja ma nüüd tahaksin teile lühidalt anda üle äh, vaate selle kohta, mis meil siiamaani on kirjas. me oleme kirja pannud selle, et eh, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte on nii minu partei NVA jaoks Belgias tähtis, aga ka ECR fraktsiooni jaoks Euroopa Parlamendis, me peame sellega tegelema. meil on väga hea meel, et riiklikud parlamendid on tihedalt kaasatud aga me tahame väga selgelt välja tuua ka piirkondlike parlamentide rolli, eriti just nende, millel on ka õigusloomeline pädevus. ja me tahame, et piirkondlikud parlamendid oleksid nii-öelda varase hoiatussüsteemi varakult kaasatud. näiteks Poola parlament vabandust, Flaami parlament on suurepäraseks äh, näiteks piirkondliku parlamendi kohta. meil on õigusloomeline roll ja tegemist on tõesti suurepärase näitega õigusloomelise pädevuse kohta piirkondliku parlamendi puhul. me kutsume komisjoni üles, et ta süstemaatiliselt vaataks läbi oma mõjuhinnangud ja annaks enne eksante mõjuhinnangutest äh, informatsiooni varakult ette. And lastly, we think the principle me leiame, et kõigepealt mõtle väikestele, põhimõte on põhiline poliitika kujundamise protsessi osa ja sellel võib olla oluline roll töökohtade loomisel ja majanduskasvu edendamisel ning samal ajal vähendab ta ettevõtete reguleerimise kulusid. nii et see on äh, põhiline kokkuvõte sellest, mis ma olen kokku pannud. ootan teie ettepanekuid äh, selleks, et arvamust muuta, kui vaja. ja pärast äh, lihavõtt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 siin räägitakse ühest väga olulisest põhimõttest kõikide ettevõtjate jaoks, subsidiaarsus ja proportsionaalsus nimelt. seega see arvamus nõuab teatud lisandusi, muudatusettepanekuid. okei okay,, should I repeat? kas ma kordan, ütleb kõneleja. mikrofon puudub. okei okay Doceniając dotychczasową pracę, która została... Ma tahaksin korrata. Ma hindan väga tehtud tööd, aga see arvamus e, peab saama väikseid täiendusi. Siin tuleb e, peegeldada teatud e, aspekte. subsidiaarsus ja proportsionaalsus on väga olulised, aga me peame välja tooma ka selle komisjoni arvamuse sisu. viimastel aastatel on praegu tekkimas poliitiline dialoog, see on edasi arenemas ning see käib paralleelselt ka parlamendi kontrollifunktsiooniga, meil on, saame näidata kollast kaarti, see on väga oluline instrument selleks, et äh, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet rakendada. see poliitiline dialoog peaks toimuma äh, niimoodi, et kohtumiste arv suureneb Euroopa Parlamendi liikmete ja riiklike parlamentide liikmete vahel, aga komisjoni esindajad aga, kes riiklikul tasandil tegutsevad samuti. meil on vaja paremini oma tööd koordineerida, selleks et üksteist paremini mõista ning on vaja ka paremini mõista, millest me räägime siis, kui me räägime subsidiaarsusest ja proportsionaalsusest. mida need põhimõtted tähendavad? üks probleemidest, mis on esile tekkinud äh, debattide käigus, on see, et neid mõisteid tõlgendatakse erinevalt. seda teevad nii riiklikud parlamendid kui ka meie ise. seega on ülioluline asjaolul, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on Euroopa Komisjon seda debatti äh, üksikasjalikumaks muutnud, ta on soovinud neid mõisteid äh, täpselt äh, määratleda, tahetakse ka, et hindamise puhul oleksid kõik mõisted ühtsed ja kõik institutsioonid peaksid neid kriteeriume järgima. praegu aga on tõlgendamise erinevused ja see toob endaga kaasa väga palju probleeme ja seetõttu on ka arvamused väga lahknevad. seda küsimust peab äh, arvamuses käsitlema, sest need kaks põhimõtet peaksid olema aktiveeritud. teine aspekt on aspekt, äh, mida siin arvamuses ei käsitleta, aga mida tuleks välja tuua. nimelt riiklike parlamentide rolli tähtsus ja mida nad teevad nende põhimõtete järgimise heaks. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli üle viiesajast arvamusest saja, viiekümne, viiskümmend arvamust sajast äh, käsitlesid äh, õigusakte, meie aga siin parlamendis tegeleme ka mitte õigusaktidega ja seetõttu on äärmiselt oluline viidata nendele aktidele, sest need äh, äh, pärast muutuvad konkreetseteks direktiivideks ja konkreetseteks õigusaktideks ja seetõttu riiklikud parlamendid peaksid äh, ka mitte õigusaktidega tegelema. siin arvamus keskendutakse väga suures osas sellise kollase kaardi instrumendile, mida võiks kasutada. see instrument on võetud esimest korda kasutusele kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja seda tuletatakse arvamuses väga õigesti ka meelde. aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on komisjon, kel, kes sai seda kollast kaarti kasutada, sest meil oli väga palju negatiivseid arvamusi Euroopa Parlamendi poolt äh, ja künnis ületati, komisjon aga ei olnud nende arvamustega nõus ja ütles, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ei olnud rikutud. väga oluline on seda meeles pidada, sest mis puudutab neljandat punkti selles arvamuses, siis siin räägitakse tulevikust, aga tegelikult on see juba kõik ära toimunud. komisjon ei tunnustanud või komisjoni jaoks ei olnud vastuvõetav äh, äh, parlamendi negatiivne arvamus, vaid ta läks endiselt edasi oma tööga ning samuti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kasutati kollast kaardiõigust ja taas kord komisjon ei võtnud arvesse seda arvamust, seda negatiivset arvamust, kus toodi täpselt välja, et äh, töötatakse välja äh, Äh, õigusakti, mis ei võta arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, aga komisjon läheb selle projektiga ikka edasi. Euroopa prokuratuuri loomisega siis nimelt. nii et see kollane kaart on see, mida kasutatakse, seda on kasutatud, aga arvamust tuleks täiendada, tuleks äh, selgitada, kuidas seda kollast kaarti kasutatakse ja tuleb ka välja tuua, millised on meie soovid, kuidas me tahame näha selle kollise, kollase kaardi toimimist. viies punkt siin räägitakse eh, põhimõttest mõtle kõigepealt väiksele. meie Poolas aga ütleme mõtle üleilmselt ja tegutse kohalikul tasandil ja ma leian, et see kontseptsioon äh, peegeldab palju paremini äh, raporti autori ähm, mõtteviisi. me peame tagama seda, et inimesed kohalikul tasandil tegutseksid. Need pereettevõtted peaksid, äh, neid tuleks luua, aga nad peavad mõtlema just ikkagi globaalselt. see on väga oluline selleks, et kodanike täielikku potentsiaali äh, rakendada ja rakendada ka tänapäevase Äh, maailma võimalusi, mis tegutseb väga palju interneti abil, nii et seda mõtet tuleks samuti arvestada, aitäh! aitäh! Juta Steinruck, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua esimees Reegenil ei ole hetkel aega siin esineda täna, tal on üks teine tähtis kohutamine, kohtumine ja ma leian, et esitatud arvamus kujutab endast head alust selleks, et selle arvamuse kallal edasi töötada. komisjon on mm, toonud kaheksakümmend kaheksa näidet lähimuse kohta ja lähimuse põhimõtte järgimise kontrollimise puhul on näidatud kollast kaarti liikmesriikide parlamentidel peab olema selleks piisavalt vahendeid ja komisjonil äh, äh, peab olema ka piisavalt palju äh, vahendeid pakkuda, et rahvusparlamendid saaksid komisjoni tööd tõepoolest ka kontrollida just subsidiaarsuse osas. me näeme subsidiaarsuse põhimõtet kui sujuvat põhimõtet, mis peab tagama seda, et Euroopa Liidu tasandil ei võetaks vasta asjatuid äh, seadusakte. loomulikult täiendame me seda arvamust omapoolsete ettepanekutega, aga me oleme kindlad, et me suudame saavutada hea tulemuse, aitäh! aitäh, nüüd annan sõna proua Helga Stevensile, et ta siis saaks kommenteerida seda päevakorrapunkti lõpetuseks, aitäh aitäh, aitäh, proua esineja. mul oli väga huvitav kuulata ära mõlemaid osapooli ja kõiki kommentaare, me võtame kõik need märkused arvesse ja paneme need arvamuse sisse, kui võimalik. samuti komisjoni töö organiseerimise osas, ähm, see, me tuleme pärast lihavõtte pühasid selle teema juurde tagasi, meil on võimalus äh, arutada neid teemasid üheskoos, võib-olla on selles äh, projektis mõningaid aspekte, mis siit puuduvad aga meid natukene piiras see sõnade arvu piir, me tahaksime, et siin oleks palju rohkemat sees, me tahaksime, tahtsime siis välja tuua kõige olulisemad punktid, teie kommentaarid olid väga teretulnud. seda projekti saab natukene edasi arendada teie arvamusi arvesse võttes, ootame suure huviga teiepoolset koostööd ja paneme teie arvamused siia sisse. aitäh! seitsmeteistkümnes aprill äh, keskpäeval on muudatusettepanekute tähtajaks, kahekümne kaheksandal mail võtame seda vastu Emplis ning juuris võetakse see vastu kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal juunil. nüüd lähme edasi, kaheteistkümnes päevakorrapunkt Euroopa Liidu strateegia naiste ja meeste vahelise võrdsuse osas pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat sada kakskümmend muudatusettepanekut, neid hakkame siis kõik arutama selle arvamuse projekti puhul ja annaksingi sõna raportöörile proua Kaslovska-Tlevits. aitäh, proua esinaine, daamid ja härrad. jah, tõepoolest vastab tõele minu arvamust on juba komisjonile tutvustatud ja meil on sada kakskümmend muudatusettepanekut. tahaksin tänada kõiki neid, kes muudatusettepanekutega välja tulid, sest need muudavad meie tulemuse paremaks selle teema käsitlemisel Need muudatusettepanekud muudavad selle raporti palju kvaliteetsemaks. mul on väga hea meel täheldada, et ma saan ähm, minna siis kaugemale kui kakssada sõna, mis oli mulle määratud esialgse teksti puhul me oleme siiamaani suutnud äh, kaksteist kompromissettepanekut välja töötada, me töötame veel selle arvamuse teksti kallal ja siiamaani oleme me suutnud äh, olla siis variraportööridega kohtuda ja nendega koostööd teha, ma tahaksin kõiki väga tänada, meil on olnud väga hea koostöövaim, debatid on olnud väga viljakad. siin räägiti, siin olid, need olid väga head arutelud ja me oleme siis välja pakkunud sõnastused, mis on kõikidele osapooltele ka vastuvõetavad ja see tähendab seda, et meie muudatusettepanekute eh, kvaliteet paraneb pidevalt. praegused arutelud puudutavad peamiselt eh, seda, kuidas ühitada, eh, ühendades meeste ja naiste rolli ja me vaatame, puudutame siis mitte ainult laste hoiuküsimusi, vaid seda ka, kuidas siis tegeleda haigete ja vanemate, eakate hoiuküsimustega, me tegeleme ka tööaja küsimustega, samuti vaeste naiste küsimustega ning samuti palgalõhe ja pensionilõhe küsimustega. oleme samuti käsitlenud naisettevõtluse teemat ja seda, kuidas naised osaleksid ja kuidas no, emad osaleksid rohkem tööturul. meie arvates on see väga oluline teema, me peame selle teemaga edasi tegelema, samuti emapuhkuse direktiivi mainitakse siin ning vanemapuhkust ja isapuhkust samuti. me kutsume üles, et komisjoni direktiivi äh, hakataks rakendama, see on siis äh, volinik Redingeri direktiiv selle kohta, kuidas äh, kaasata äh, Äh, börsil noteeritud ettevõtete juhtkondadesse naisi rohkem ja samuti deklareerimata tööga seotud küsimused. ja samuti ka tööturu diskrimineerimise küsimused ja nende diskrimineerimise põhjused. seksuaalne tagakiusamine üleüldse seksuaalne ahistamine ja üldse ahistamine töökohtadel. loodetavasti see tekst, mille kallal ma töön, tööd teen, saab ka enamuse toetuse. Are... aitäh, härra Kerike, teie olete variraportöör selles küsimuses. You didn't know that? kas te ei teadnud seda? You don't have to You don't have to say anything. Te ei pea mitte midagi ütlema, kui te ei ole ette valmistanud. ei, me rääkisime küll ja minu muudatusettepanekuid juba mainiti. siin räägitakse üldiselt naistest ja minu arvates oli nüüd tähtis, et siin mainitaks, et emadel on tähtis roll, jah, nad on küll ka naisterahvad, aga aga emadel on ühiskonna ees veel ka lisakohustused, nii et neid tuleks eraldi mainima, seda on ka tehtud, nii et minu poolt äh, ei ole enam midagi muud lisada. Thank you, Maria Arena. Maria Arena, sotsiaaldemokraadid. Si, madame la présidente euh,. Tout d'abord euh, euh,, merci pour le travail qui a été réalisé. aitäh. kõigepealt ma tahan tänada tehtud töö eest. muudatusettepanekud me esitasime on vähe muudatusettepanekuid, millega me põhimõtteliselt nõus ei oleks. aga siin on terve rida olulisi momente, mida tuleks siiski puudutada. esiteks, praegune olukord Euroopas on väga kaugel sellest, et mehed ja naised oleksid võrdsed teiseks Euroopa poolaasta, Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid on meil igal juhul veel kosmilises kauguses, pole ette nähagi, et me suudame neid täita. meil on, äh, valitseb äh, õiglusetus, ebaõiglus ja selle all kannatab enam kui kakskümmend miljonit eurooplast kui me räägime naiste tööhõivest ja selle vertikaalsest ja horisontaalsest aspektist, siis tuleb tingimata puudutada naiste eh, kahekordset diskrimineerimist, kui te olete sisserändaja teise nahavärviga, kui te olete lapsi kasvatav ema ja nii edasi ja nii edasi see on eh, kõik väga, see kõik on väga ränk ja naiste tööhõive eesmärgi saavutamine Barcelona eh, sihte ellu viies, eh, selleks on ära vaja teha veel väga suur töö. naiste tööhõive suurendamine, aga ka kodutööde vahel tasakaalu saavutamine pereelu ja eh, kutsetöö ühitamine, need on tõesti väga olulised. oli üks moment, mille osas eh, raportöör kompromissi ette ei, kompromissi ei pakkunud, see puudutab eh, punkti seitsekümmend kaheksa Äh, ma tahaksin teada, miks raportöör ei olnud nõus selles punktis kajastamist leidnud äh, diskrimineerimisteemat ümber sõnastama. toetan muudatusettepanekuid, mis puudutavad ähm, mitteklassikalist seksuaalset identiteeti aga ma leian, et nii mõneski punktis, kui me räägime diskrimineerimisest, ei minda raportis piisavalt kaugele. aitäh, sõna on raportööril. aitäh, proua esimees, daamid ja härrad, suur tänu kommentaaride ja märkuste eest peaaegu. peaaegu sada protsenti nendest märkustest on leidnud ka kajastust ka mina tahan öelda, et väga raske on koostada teksti, millega kõik oleksid täielikult nõus. me üritasime välja töötada sellist tekstiversiooni, mis leiaks võimalikult suure enamuse kõikides fraktsioonides. suur tänu tehtud töö eest ja ma loodan, et me jätkame suurepärast koostööd. aitäh tehtud töö eest ja mul on väga kahju, et äh, eba naiste ja meeste võrdsuse küsimused on alati viimane päevakorrapunkt, pärast seda, kui oleme kõik muud tähtsad küsimused läbi võtnud, ma loodan, et seda ei juhtu liiga tihti enam tulevikus. meie võtame vastu selle kuueteistkümnendal aprillil selle arvamuse ja see on seesama päev, mil toimub ka meie järgmine koosolek, nimelt kuueteistkümnendal aprillil alustame kell üheksa null null ja lõpetame kaheksateist kolmkümmend koosolek toimub Brüsselis. lõpetasime varem, nüüd toimub meil paaripäevane puhkus, siis suisa nädalane puhkus. suur tänu kõigile. suur tänu rängalt tehtud töö eest täna hommikul, kui me hääletasime, aga saime hakkama ja ma leian, et tulemus oli suurepärane. nii et suur tänu ja nagu te näete, mu hääl on ikka veel alles. aitäh!